Thank you, friends! aitäh, kallid sõbrad! Some of us just made it from the coordinators meeting to mõned meist äh, ka koordinaatorite hulgast on äh, siia õigeks ajaks kohale jõudnud ja tere tulemast, tere tulemast ka komisjoni asepresidendile Vera Jourovale, kes vastutab väärtuste ja läbipaistvuse valdkonna eest. meil on äh, alati suur au teda siin äh, vastu võtta, viimaks läbi struktureeritud dialoogi komisjoniga, rääkides siis tema vastutusalast libekomisjoni liikmetega me hakkame rääkima demokraatia tugevdamisest, meediapluralismist, meediavabadusest, Euroopa väärtuste äh, kaitsmisest, õigusriikluse tugevdamiseks, tugevdamisest, äh, selle iga-aastasest äh, aruandest samamoodi. ning lisaks sellele veel ähm, Euroopa Liidu liitumisest äh, inimõiguste hartaga ja äh, see on artiklis kuus aluslepingus ka ära toodud. Äh, tema portfelli teisi valdkondi arutame ka vastavalt sellele, mille vastu teie huvi tunnete. aga kõigepealt kuulame ära asepresidendi ning siis alustame aruteluga. kõigepealt saavad siis sõna koordinaatorid ja seejärel teised kolleegid. aga nagu ma olen hommikust saati teile öelnud, palun pidage meeles, et täna on üks sedasorti päev, kus aeg on väga oluline, ajakavast kinnipidamine on oluline. meil on kaks äh, paneeli, kuus panelisti ja siis arutelud ja seetõttu tuleb ka nüüd kõneajast kinni pidada, meil on poolteist tundi ainult aega volinik Jourovaga, võib-olla sellest ei piisa, aga nii asjad on. ehk siis äh, kui me näeme, et äh, kui meil aega ei, äh, kui me ajast kinni ei pea, siis peab meie järgmine volinik lihtsalt liiga kaua ootama. niisiis, proovigem kõneajast kinni pidada, palun, volinik jah, suur aitäh, teil on äh, täiesti äh, õigus, ajakavast kinnipidamine on väga oluline, aga läbipaistvus ja väärtused on ka olulised ja sellepärast olengi ma siin. see on minu esimene võimalus teiega dialoogi pidada ja arvamusi vahetada selle ametiaja jooksul ning äh, tegemist on olulise ajahetkega. väga tähtis on uut mandaati hästi alustada. nagu te teate, nagu mm, paljud teist teavad, on meil eelneva ametiaja jooksul olnud väga hea koostöö, ma tahaksin tänada teid selle eest ja ma tahaksin ka kinnitada, et ma omalt poolt teen kõik selleks, et jätkata ühist huvi pakkuvatel teemadel koostööd samasuguse intensiivsuse ja energiaga kui varasemalt. meie arutelu leiab aset väga õigel hetkel täna äh, avalikustas komisjon digipaketi, mis näitab, äh, mil viisil me tahame tegeleda suurte väljakutsetega. Äh, peamiseks neist on digirevolutsioon. see pakett kõneleb ka teemadest, mis on ähm, komisjoni, selle komisjonile väga südamelähedased. läbipaistvus, tehisintellekt ja turvaline andmed mm, käitlemine. Äh, tahaksin rääkida sellest paketist ja äh, rääkida sellest, mis on libe ja minu äh, portfelli kõige olulisemateks osuteks demokraatia, põhiõigused ja õigusriiklus, selline Mm, teemade püstitus on väga oluline. Eh, oluline on siinkohal mõista, et tehnoloogia peab teenima inimeste huve, mitte vastupidi. ja meie tahaksimegi Euroopa mudelit näha sellisena, eh, see peab tuginema tippsaavutustele ja usaldusele. Euroopa mudel peab täiel määral austama meie reegleid ja väärtusi ning eh, see mm, peab järgima täiel määral ka põhiõigusi. Euroopa mudel peab äh, vältima mm, diskrimineerimist tehisintellekti kasutuselevõtul ja seda kohe päris algusest peale. tehisintellekt on äh, väga oluline uus tehnoloogia mm, see saab kasu tuua meie majandusele, meie ühiskondadele, aga nagu me teame, saab see tõstatada ka küsimusi inimväärikuse, eraelu puutumatuse, väljendusvabaduse ja muude valdkondade kontekstis. täna avaldatud valges raamatus me äh, toome välja, millised on poliitilised võimalused äh, pakkuda välja investeerimisinstrumente selleks, et saavutada eesmärke. me peame edendama tehisintellekti kasutuselevõttu ning teisest küljest peame tegelema väljakutsetega, mis on seotud selle uue tehnoloogia kasutuselevõtu teatud aspektidega konsultatsioonid panustavad kindlasti komisjoni tulevasse otsustusprotsessi äh, selles valdkonnas. me oleme valinud riskipõhise lähenemise äh, sellistes valdkondades nagu politseivaldkond, transport, tervishoid, äh, tehisintellektisüsteemid peavad olema läbipaistvad ning jälgitavad ning selle üle peavad olema tagatud kontrollisüsteemid. madalama riskitasemega valdkondades pakub komisjon välja vabatahtliku märgistuskava ja ma olen varasemalt ka juba välja öelnud, me peame nii-öelda musti kaste vältima, eh, mis eh, ei ole mõistetavad inimestele tehisintellekti väljatöötamine Euroopa ühiste jagatud väärtuste alusel saab pakkuda konkurentsieeliseid ajal, kus eh, usaldus on väga oluline. hästi tähtis on arendada välja ja võtta kasutusele uusi tehnoloogilisi lahendusi. tänane digipakett sisaldab ka andmestrateegiat. Euroopa tugevus peitub ühtses turus ja me peame tagama, et äh, andmete ühtne turg oleks reaalsus. seetõttu pakume me välja paremat andmejagamist äh, ning äh, paremat juurdepääsu tööstuslikele andmetele ka. aga seda tehes me ei tohi unustada ka üleilmset dimensiooni me peame jätkama oma olulise tööga ähm, Jaapani äh, ja teiste osapooltega, kes äh, näevad meiega asju samal äh, viisil, selleks et äh, kaitseklauslid paika panna ja nii edasi. ja kui me ühiselt koostööd teeme, saame juba paika panna äh, piisava regulatsiooni äh, ja siis me saame olla standardide paikapanejateks äh, tehisintellekti valdkonnas, nagu me eraelu kaitse valdkonnas juba teinud oleme. liigume nüüd edasi teiste äh, oluliste teemade juurde minu portfellis. Äh, järgmiseks teemaks, äh, mis on tähtis, on õigusriiklus ja tahan selgesõnaliselt siin välja öelda, et õigusriiklus on see, millele Euroopa Liit on üles ehitatud. me peame tagama, et seda austatakse igal pool oluline on tagada, et äh, kõiki riike koheldaks võrdselt. Äh, need tegevused, mida komisjon on äh, tarvitusele võtnud, rajanevad meie ühistele väärtustele ja õigusele. me ei tohi unustada, et õigusriikluse kaitsmine ei ole ainult komisjoni ülesanne. tegemist on ülesandega, mis on oluline nii Euroopa Parlamendile, nõukogule, komisjonile, aga ka liikmesriikidele. ma leian, et äh, meie õigusriiklusalane töö peab ähm, kolmele sambale tuginema. kõigepealt tahan ma täna selgesõnaliselt välja öelda, et komisjon jätkab äh, oma rolli täitmist aluslepingute kaitsjana, kui liikmesriigis vastu võetud seadused ei vasta Euroopa Liidu õigusele, siis me peame tegutsema ja lükkama käima erinevad menetlused, mis on ette nähtud Euroopa Liidu õigusaktides ja me peame ära kasutama kõik instrumendid, kaasa arvatud rikkumismenetluse võimalused. me oleme eh, arutanud kõige kiireloomulisemaid teemasid selles vallas, tegime seda eelmisel nädalal täiskogul, me eh, hindame praegu uut Poola seadust distsiplinaarrežiimi küsimuses, mina olen tõstatanud ka varasemaid varasemalt selle seaduse kontekstis äh, küsimärke ning äh, me oleme valmis äh, ka rikkumismenetlust algatama, kui me sellisele järeldusele jõuame teiseks, komisjon teeb praegu tööd uue ennetava instrumendi kallal ka Mm, eh, sellega pannakse paika iga-aastane õigusriikluse tsükkel, mis hõlmaks kõiki liikmesriike. selline mehhanism eh, hõlmab eh, põhiseaduslikku korda, vaadeldakse ka kohtusüsteemi sõltumatust, võitlust korruptsiooni vastu ja meedia rolli ühiskonnas. me teeme praegu koostööd liikmesriikidele, panna, panemaks paika meetodi ja kogumaks informatsiooni ja me tahame sügiseks esimese dokumendi valmis saada selleks, et algatada arutelu nii teie kui ka nõukoguga. see saab saab olema oluline instrument selleks, et äh, juurutada veel kord õigusriikluse kultuur Euroopa Liidu ühiskonda. ja kolmandaks sambaks äh, äh, on dialoog liikmesriikidega selleks, et leida lahendused küsimustele, mis puudutavad õigusriiklust. see oli minu peamiseks eesmärgiks ka visiidi käigus Varssavisse ning loodetavasti Äh, me leiame lahenduse, Euroopa Liit on väärtuste, äh, aga ka dialoogi äh, mm, kogukond. ja lõpetuseks varsti on toimumas ülemkogu mitmeaastase finantsraamistiku osas ja see leiab aset homme ja oluline on arutada Mm, õigusriikluse põhimõtet ka eh, selles kontekstis. mul on väga hea meel, et see on ka osa läbirääkimis raamistikust, aga ma ei taha, et vähendatakse ambitsioone nii sisulise eh, kui ka otsustusprotsessi koha pealt. nüüd tahaksin rääkida põhiõigustest. kümme aastat pärast eh, põhiõiguste harta vastuvõtmist tahan mina äh, strateegiat üle vaadata selleks, et äh, see selle aasta lõpus äh, vastu võtta. ma tahaksin, et me keskenduksime rohkem jõustamisele, eriti teemadele, mis puudutavad rassismi ja ksenofoobia raamotsust ning harta ellurakendamist liikmesriikide tasandil. selles kontekstis on mul väga hea meel teile teada anda ka seda, et me oleme peagi äh, uuesti käima lükkamas äh, läbirääkimisi Euroopa Liidu liitumiseks äh, inimõiguste hardaga. Äh, ma hoian teid kursis arengutega ning ma kindlasti järgin, jälgin poliitilise tasandi läbirääkimisi väga tähelepanelikult ja nüüd ma liigun edasi järgmise teema juurde, mis on demokraatia ja ma tahaksin rääkida ka oma nägemusest Euroopa demokraatia tegevuskava kontekstis mille tahame äh, välja pakkuda selle aasta lõpuks, see oleks vastuseks äh, paljudele teemadele, mis demokraatia valdkonda puudutavad, näiteks sekkumine valimistesse, meedia pluralismi piiramine ja nii edasi. me ei alusta oma tööd nullist äh, selles valdkonnas, me saame aluseks võtta valimiste paketi ja, ähm, ja muud sarnased dokumendid, aga me peame edasi liikuma me võime kaaluda ka erinevate regulatiivmeetmete tarvituselevõttu. me peame tagama platvormidele suurema äh, tegevusvabaduse selleks, et nad saaksid äh, täita seda lünka, mis on äh, tekkinud läbipaistvuse puuduse tõttu. meil on vaja ka selgeid reegleid poliitilise reklaami vallas ja Euroopa poliitiliste parteide rahastamise küsimuses me oleme näinud äh, seda, et veebis leiab aset valeinfo levitamine. Mm, Cambridge Analytica juhtum ja muu sarnane, me peame kasutama digiinstrumente ja ka äh, riigid peavad neid ära kasutama, nagu ma Mark Zuckerbergile ütlesin, kui ma temaga esmaspäeval kohtusin, siis mina tahan, et platvormid äh, ja teised tehnoloogilised lahend-, muutused, mis on aidanud asju koos lammutada, aitaksid nad uuesti üles ehitada. Nad peavad muutuma eh, vastutustundlikumaks tegevuskava peaks keskenduma ka meedia rollile selles kõiges ning eh, peatselt aset leidvale eh, meediakonverentsile, mis leiab aset kolmekümnendal märtsil, seal arutame meediapluralismi seirekeskuse poolt mm, täheldatud, aga meil on vaja äh, veel rohkem ära teha valetamine on probleem, aga veelgi suurem probleem on see, et inimesed ust-, usuvad neid valesid, mis neile ette söödetakse, söödetakse. ja me peame tegema koostööd liikmesriikide erinevate platvormidega, me peame äh, andma kodanikele rohkem võimalusi tegutseda, me peame informeerima neid, me peame suurendama inimeste äh, meediavaldkonna äh, kirjaoskust, me peame desinformatsiooni vastu võitlema, aga paralleelselt sellega peame me suurendama oma suutlikkust neid infovooge tuvastada. ma teen teeme koostööd äh, meeskonnaga ka välisteenistuse äh, Stratkomis ja ka ma teen koostööd NATO-ga nendes küsimustes. Äh, arutan neid teemasid ka oma missioonil USA-sse, sest et ka seal leiab aset praegu huvitav arutelu kahjuliku sisu küsimuses ja kuidas selle probleemiga tegeleda. lõpetuseks tahaksin öelda, et mina olen valmis äh, rääkima kõige kiireloomulisematel teemadel, mm, mis puudutavad elektroonilist tõendusmaterjali, eh, Euroopa prokuratuur eh, ja muud sarnased teemad. ma tahaksin eh, kutsuda selle komisjoni saadikuid panustama GDPR-i praegu käimasolevasse ülevaatamisse <clears throat> ning ma tahaksin eriti pakkuda tuge VKE-dele ning ääretult oluline on tagada ühtne ellurakendamine. Ehm, ootan teiepoolseid küsimusi ja tulevikus äh, loodan tihedale koostöö teie, koostööle teie komisjoniga ning äh, ka varsti loodava ajutise valeinfo komisjoniga, aitäh! suur aitäh! tegemist oli võrratu ettekandega, kas polnud? eriti see, mis puudutab libekomisjoni kaasatust nende teemade arutamisse, mis puudutavad ähm, inimõiguste konventsiooniga liitumist, õigusriiklust, demokraatiat ja nii edasi, nii et meil on väga palju arutada, avamegi kohe arutelu. koordinaatorid kõigepealt ja härra Lennars, kõigepealt saate sõna teie. So just two minutes just, two, just two a time frame so okay, that was, we can there was handle. a lot of yes. a lot of topics uh, yeah. uh, uh touched upon. jah, siin räägiti mitmetest teemadest, aga üritan teha lühidalt. kõigepealt suur tänu, et te siia nii kiiresti tulite pärast seda, kui tehisintelligentsi ja digitaaluleviku tegevuskavaga välja tulite. jah, tõesti, tehnoloogia peab töötama inimeste heaks ning meil on vaja kasutada Euroopa, läbi viia ka Euroopa turul see digitaalne üleminek meil on siin tehisintelligentsi valge raamat. kas ning edasised sammud astutatakse ka veel sellel aastal, kas see tähendab seda, et kas see, te arvate, et meil on piisavalt aega äh, tegutseda või on meil vaja rohkem aega ka neid äh, läbimõtlemiseks? mis puudutab Euroopa demokraatia tegevuskava, siis kas äh, te kaalute ka regulatiivseid lahendusi, ma arvan, et liiga hilja on siin vabatahtlikkusel põhinevalt tegutseda, eriti tehnoloogiafirmade puhul. kui me soovime, et tehnoloogiaplatvormid oleks rohkem vastutavad, siis meil peaks olema ka seadused, mis tagaksid läbipaistvuse nende algoritmide puhul, võib-olla selgitaksite. hiljuti käis libekomisjonis ka Euroopa prokurör ning ta muretses selle üle, kui vähe temale liikmesriikidelt ressursse antakse, talle saadetakse tööle osalise tööajaga prokuröre ning äh, nii äh, nii kuritegevuse vastu võidelda ei saa. võib-olla vastate ka sellele, sest see, seda muret jagame ka meie siin komisjonis. ning lõpetuseks see kava tulla välja õigusriigi aruandega eh, iga-aastaselt. kas te näete selles protsessis ka Euroopa Parlamendi rolli ning öö, eh, kuidas te vaatlete seda, kuidas nõukogu on artikkel seitsme menetluses käitunud ning kas te näete, et olukord on paranenud? proua Sippel, aitäh! suur tänu, volinik Jourova, et te vähemalt mainisite erinevaid teemasid, väga keeruline on kõikides teemades üksikasjadesse laskuda ma räägiksin kolmest sambast, mis tihedalt kokku kuuluvad, õiguslik demokraatia ja põhiõigused. me peame tagama, et kõik kolm on olemas. aga ma tahaksin teada, ma arvan, et komisjon ja parlament on siin ühel meelel, aga probleem seisneb ilmselgelt nõukogus ja liik-, liikmesriikides. isegi järgmise üldasjade nõukogu puhul näeme me, et Ungari ja Poola ei ole päevakorda pandud, ehk siis Ungari, ehk siis nõukogu ei ole valmis selle teemaga te tegelema. mis mõte on üldse seadusi vastu võtta, kui midagi nendega põhjal ette ei võeta? samuti Euroopa Liidu eelarve ning selle seos meie väärtuste ja põhiõigustega see ei ole mu lemmikmõte, aga kui ükski teine asi ei aita, siis võib-olla tuleks seda kaasata. kas võib-olla siin tuleks äh, avaldada survet äh, liikmesriikidele, et olukorda parandada? samuti tehisintelligents ja andme teema, andmete jagamise küsimus, eriti tööstusandmed. me kõik teame, et andmete jagamise puhul kui erinevad andmeallikad kokku panna, siis lõpuks on võimalik tuvastada ka konkreetsed inimesed. seega äh, kui me räägime tehisintelligentsi edasiarendamisest, siis kõige tähtsamad andmekaitse elemendid, nagu näiteks äh, eesmärgi äh, piiratus, andmete kogumine ning peaks olema ka olulised tehisintelligentsi väljaarendamisel. ja me rääkisime ka volinik Vesthageriga sellest, oluline on välja tuua valdkonnad, kus me soovime tehisintelligentsi kasutada ning välja selgitada ka need andmed, mida on vaja selle valdkonna edasiarendamiseks, sellest oleks kasu mul ei ole olnud aega seda täna ilmunud dokumenti veel lugeda. ja äh, suur tänu siia tulemast. aitäh, proua Intvelt, aitäh. tere tulemast, proua volinik, väga meeldiv. kuulasin teid huviga ning Uueneva Euroopa fraktsioon toetab teid täielikult. see tähendab, et me avaldame teile ka survet, et te kiiremini edasi liiguksite. esimene küsimus, kas sama võib öelda ka proua von der Leyeni kohta, et te, tema toetab teid, kui te tulete välja näiteks Poola või Ungari valitsuse vastaste karmide meetmetega või mõne muu valitsuse vastaste meetmetega. ma mäletan, kuidas ta ütles Poola kohta, et keegi ei ole täiuslik. aga kui nüüd vaadata äh, kuidas ja kui kiiresti õigusriiki lõhutakse Poolas, siis meil ei ole aega oodata. iga möödaminev päev põhjustab parandamatut kahju. ning meie ei tee midagi, see kehtib eelkõige nõukogu kohta, kes käitub täiesti vastutustundetult ning ma näen siin ka seoseid nõukogu ja USA vabariiklaste vahel mõlemad kaitsevad nüüd kedagi, kes äh, rikub seadust. oleme näinud, et isegi MFF-i arutustel, äh, aruteludel see õigusriigi teema on muutunud nõrgemaks. siis tegevuskava puhul ma olen teiega kõik, teiega kõigest nõus, aga siin on üks asi välja jäetud. Euroopa poliitikud, eriti valitsusjuhid, kes juhivad vihakampaaniaid ja levitavad valesid, võltsuudiseid, desinformatsiooni, näiteks härra Orban ja tema vihakampaania antisemitismi ja homofoobia alal ka Poolas. Nemad on autoriteedid, me ründame küll Facebooki, aga kardame rünnata Euroopa liidreid kes soovivad siin öö, ja me soovime valitseda koos paremäärmuslastega ning lõpetuseks tehisintelligents. nõustun kõigi teie põhimõtetega, et diskrimineerida ei tohi, tuleb kaitsta õigusi ja nii edasi, aga samal ajal, kui me räägime siin kodanike kaitsest, siis õigustik on valgusaastaid maha jäänud ning hämmastav on see, et komisjon kavatseb nüüd tagasi võtta ettepanekud, mis kaitsevad inimesi, nagu e-privaatsus, horisontaalne diskrimineerimisvastane direktiiv, läbipaistvuse määrustik. Neid ei tohiks tagasi võtta, nõukogule tuleks öelda, et istuge nüüd maha ja hakake tööle ja võtke need määrused vastu, sest siis saavad inimesed selle kaitse, mis neil on vaja. aitäh, rohelised. proua Randke jah, segadus jätkub, vabandust. räägin saksa keeles, suur tänu, proua volinik, siia tulemast. kolleegid juba rääkisid olukorrast Poolas. ma arvan, et meil on vaja selgust artikkel seitsme menetluse kohta ning ka Euroopa Kohtu otsuse kohta. me soovime selgust ka vihakampaaniate asjus Poola poliitikute poolt meie kolleegide suunal. Te rääkisite ka MFF-ist ning õigusriigi äh, tingimusest seal, see on meie arvates väga oluline punkt, mida me peame rõhutama, tuletaksin ka meelde, et me peame me, me peame toetama ka inimõiguste kaitse mitte ainult Poolas, vaid ka teistes Euroopa Liidu liikmesriikides. ka siin te volinikuna peate silma peal hoidma, et saaksime toetada kohalikke algatusi. üks teema veel, mida te ei ole mainitud, eelmisel nädalal, nädalatel on toimunud dramaatilised arengud parem äh, äärmusliku terrorismi valdkonnas, eriti äh, Saksamaal kaksteist meest äh, vahistati, üks nendest politseiametnik, kaheksakümmend kaks lahendamata kaasust on veel paremäärmuslikus valdkonnas, paremäärmusliku terrorismi valdkonnas, me oleme liiga kaua oodanud ning vaadanud, kuidas need rakukesed moodustuvad viimastel aastatel on üles ehitatud üle-euroopalisi terrorivõrgustikke, on toodud siia relvi ning selle kinni võetud rühma kohaselt soovivad nad rünnata, rünnates mošeesid, tekitada Euroopas sellise kodusõjalaadse olukorra ka komisjon peaks vaatama, mida nad saaksid ette võtta, et vastu astuda sellisele suurele ohule ning ma sooviksin, et komisjon ka siin tegutseks, aitäh! suur tänu! kolleeg Cardino ID, härra Fest, palun! aitäh! tahaksin tänada proua Reinket, et ta terrorismi teema Saksamaal tõstatas viimastel päeval üleeile kuulsime Europolist, et peamine terrorioht pärineb vasakult poolt ning Frankfurt Allgemeine Zeitungis üleeile räägiti ka seostest vasakterrorismi ning vasakparteide ja roheliste vahel. ma oleksin tänulik, kui härra Kormeri partei, mis öö, kannatab kõige rohkem öö, vasak, vasakpoolse terrorismi all, et öö, proua Jourovaga ne-, ne-, neid kaitseb me ei tea, kuidas Tüüringenis edasi läheb, võib-olla peab seal uued valimised korraldama, aga te peaksite ka siin valdkonnas tegutsema. aitäh! ECR fraktsioon, härra Jaki. aitäh, räägin poola keeles. E, aitäh, suur tänu, proua volinik, selle avalduse eest, mis puudutas tulevast karistusõiguse alast koostööd. me peame meeles pidama, et Poolas on viimastel aastatel kuritegevuse määr langenud kõige kiiremini Euroopas. mis puudutab õigusriiki, siis ma olen siin seitsmendat kuud Euroopa Parlamendis ja pidevalt kuulen, et asjad lähevad väga halvasti Poolas. aga keegi ei oska täpselt öelda, millised öö, sammud Poolas tegelikult on siis vastuolus Euroopa reeglitega. ütlete, et kohtunikud on valitud poliitikute poolt, tegelikult Poolas valitakse kohtunikud teiste kohtunike poolt, teistes Euroopa riikides, aga tegelikult valitakse poliitikute poolt kohtunikelt, kohtunikud, see on fakt. siis on siin räägitud äh, ka nendest kohtunike väljavahetamisest palun selgitage, milline konkreetne paragrahv selles Poola seaduses on vastuolus Euroopa õigusega. näiteks Saksamaal samade rikkumiste eest kohtunike poolt võib äh, algatada äh, kriminaalmenetluse. Poolas mitte. kas need need distsiplinaarreeglid siis võivad, saavad olla rangemad või, või karistused saavad olla karmimad kui kriminaalkaristused, seda ma ei usu. ja kõige hullem on see, kui me edastame desinformatsiooni. ütlesite te, aga kui desinformatsiooni levitatakse terve riigi kohta, nagu Poola kohta, siis kas see on parem? aitäh Teil on tore ametinimi väärtuste ja läbipaistvuse asepresident. võib-olla räägiksite rohkem sellest läbi, läbipaistvusest veel, sest see on Euroopa kodanike jaoks väga tähtis, et neil oleks tõesti tunne, et siin toimub midagi, mis puudutab neid, kaitseb nende huvisid. sellest teemast sooviksin rohkem kuulda, teiseks, siin on räägitud andmekaitsest ja nii edasi me oleme rääkinud siin ka neljanda põlvkonna tööstusest, tehisintelligentsist ja nii edasi, aga asi on tegelikult ju kodanike andmetes. me peame üksikasjalikult tegelema siin, me peame tagama inimeste põhiõigused. ma tunnen selle üle väga muret ning kui me räägime siin andmekaitse üldmääruse ellurakendamisest, siis peame me ka vaatama, ka seda aspekti täpsemalt. siis see kuulus paremterrorism, me ei ole küll kõige suuremad Europoli fännid, aga nemad hoiatavad nende lünkade eest paremterrorismi uurimisel ja see näitab, et äh, see on muutunud suureks teemaks, kui äh, Europol juba sellega tegelevad. Äh, Saksamaal on kaheksakümmend üheksa, üheksakümmend kaheksa paremterrorismi ohvrit juba ma arvan, et oluline on, et me hakkame tõsisemalt paremterrorismi vastu võitlema, meil on siin veel mitu sammu vaja astuda ning see oleks ka teie ülesanne, proua Joru. aitäh, nüüd ülejäänud saadikud. piirduge ühe minutiga, sest kõnelejate nimekiri on väga pikk. alustagem kõigepealt härra Tudoratsi. aitäh, GDPR-i osa võite seda rakendamisraportile, mis on väga hea. minu küsimus on, kas rakendamisel vaadatakse ka seda, kuidas ähm, blokeeritakse juurdepääsu avalikule informatsioonile teatud liiku-, liikmesriikides ja see peaks olema väga oluline osa analüüsist. teine küsimus, õigusriigi tsükkel, jällegi teate, siis meie fraktsioon on seda algusest peale häälekalt toetanud see, kuidas Sofi alustas, siis äh, mina ei kahtle, et te tahate, et see tsükkel töötaks nii, nagu planeerite, aga kas te arvate, et komisjonis on selleks piisavat äh, toetust? korruptsioonivastane raport aastate tagant samuti äh, käivitus väga jõuliselt, meil pidid olema mitmed jätkutegevused, aga siis vaibus see kõik. kas meil on riigipõhised peatükid ka selles osas? kolmandaks, demokraatia tegevuskava kas me vaatame ka MFF-i sellega seoses, kas on piisavalt raha äh, ette nähtuks, kui me tahame äh, tegutseda vastavalt kavatsusele, pean siin silmas näiteks Venemaad, siis kas meil on vajalikud vahendid selleks, et korralikult äh, reageerida nendele rünnakutele demokraatia suhtes? praegune olukord ei ole vastuvõetav nüüd. lõpetuseks uudised Ühendkuningriigi uue rändepoliitika kohta. ma ei tea, kui palju see on tegemist kuulujuttedega, mis vastab tõele, mis mitte, aga osa sellest sõnastusest eh, toob välja konkreetsed eh, stereotüübid ja rahvused nagu Poola torumehed ja Rumeenia ehitajad ja see on väga häiriv meie eh, liikmesriigist äh, hiljutises liikmesriigis, kuidas me tagame selle, et läbirääkimistel Euroopa Liidu põhiväärtusi äh, kaitstakse, aitäh! aseesimees härra Raadev järgmisena, palun. suur tänu, esimees äh, proua Jurova. kaks tuhat neliteist aastal avaldas Euroopa Komisjon raporti korruptsiooni kohta Euroopas ainult ühe raporti. kaks aastat hiljem pidi aset leidma järgmine raport, aga seda ei avaldatud kunagi. korruptsiooni teema viidi üle Euroopa poolaasta raamesse. ei ole selge, kuidas äh, see on seotud äh, tulevase mehhanismiga, mis puudutab demokraatiat ja õigusriiki sest viidatakse kõrgetasemelisele korruptsioonile ja ameti ärakasutamisele, kui tegemist on ähm, indikaatoriga, mis puudutab äh, poliitilisi võime, mis ei pea kinni õigusriigi põhimõttest. minu küsimus on selline, kas komisjon plaanib jätkata raportiga korruptsiooni kohta ja kas te ei arva, et Euroopa Liidul on vaja ühistrateegiat võitluses korruptsiooniga vastasel korral äh, tekib tühimik Euroopa õigusloomes väga olulisel teemal, aitäh! proua Spurek, palun! suur tänu, esimees, lugupeetud volinik! kakskümmend viis kuud on möödunud artikkel seitsme käivitamisest Poola suhtes ja selle aja jooksul on Euroopa Komisjon pidevalt äh, tegelenud õigusriigi küsimusega ja aitäh selle eest. kahetsusväärsest ei ole see olukorda muutnud, see on isegi veelgi hullem, sellepärast et meie valitsuspartei on äh, Poolas äh, vastu võtnud erinevaid justiitsreforme ja mina oma varasemas ametis olen nõudnud pidevalt ähm, vastust küsimustele, kas teil on tegevuskava, mis puudutab ähm, õigusriigi teema sidumist Euroopa vahendite määramisega, kas on paigas põhimõtteid, kuidas kaitsta kohalikke ametivõime ja toetusest kasusaajad selliste mehhanismide puhul? ja kui mitte, siis millal selline tegevuskava ja konkreetsed äh, ideed võiksid laual olla, aitäh! härra Körner, palun. suur tänu, esimees, suur tänu, proua volinik. kaks küsimust. kõigepealt viitasite õigusriigi mehhanismile. küsiksin, kas komisjon saab tõesti seda mehhanismi käivitada, kui te kardate, et te ei saa kvalifitseeritud häälteenamust äh, nõukogus kas see on probleem teie jaoks, mina näen siin tõsist probleemi ning ma loodan, et riigipead näevad seda samuti ja otsustavad teistmoodi. teine küsimus, mis puudutab GDPR-i läbivaatamist, kas võtate arvesse ka erinevaid TPA-sid, eriti mis puudutab Iirimaad, sest kõige olulisemad äh, teemad puudutavad just seda ja seal on ka probleeme jõustamisega. ja nüüd, mis puudutab kahjuliku sisu ja selle reguleerimist, siis kas võiksite veidi äh, rohkem selgitada, kuidas te üritate tasakaalustada äh, kõne, väljendusvabadust ja seda sisu, sest me ei tahaks järjekordset kaklust, nagu Apple'iga oli, aitäh! suur tänu! parlamendi raportöörina ütleb härra proua Kuhke, teeb mulle tõsist muret, et äh, vahendite kärpimine, kus teie püha kolmlainsus äh, ei saa piisavat tähelepanu MFF-ist. mul on kolm küsimust esiteks, ilma vajalike vahenditeta, kuidas teie volinikuna garanteerite, et osa nendest põhimõttelistest ja sisulistest väärtustest ja õigustest on tagatud? teiseks, samuti vastutate te meediavabaduse eest mida käsitleb, mille kohta parlament koostab omaalgatuslikku raportit, milliseid algatusi plaanite te ette võtta selleks, et kaitsta äh, ajakirjanikke valitsuste ja organiseeritud kuritegevuse eest ja lisaks sellele, eriti mis puudutab äh, naissoost ajakirjanikke, kes saavad palju ähvardusi oma tööd tehes, milliseid algatusi plaanite selles konkreetses küsimuses äh, teha, aitäh? aitäh, härra esimees, austatud proua volinik, mul on kaks kiiret küsimust õigusriigi kohta. ma loodan, et ma mõistsin teid õigesti, et, et e, Euroopa rahade kinnihoidmine õigusriigi tingimuste tõttu on ikkagi MFF-i aruteludel üleval kas ma sain teist õigesti aru ning kas te arvate, et äh, on realistlik, et äh, see patiseis nõukogus ületatakse ning teine küsimus puudustab, puudutab õigusriigi iga-aastast aruannet, mille, millest komisjon teada andis. loodetavasti teine aruanne puudutab korruptsiooni. millal võiks esimene sarnane raport äh, valmida? kolleeg Aligi järgmiseks. Dziękuję serdecznie. Ja swoje pytanie zadam po polsku, bo polski będzie... Suur tänu. Äh, minu küsimus on poola keeles, sest see puudutab Poolat. Poola kodanikud on Euroopa Liidu kodanikud ning neil peaks olema õigus ennast turvaliselt tunda. Kolm küsimust. Kas saame nimetada dialoogiks olukorda, kus lähtuvalt Euroopa Komisjoni äh, Äh, kirjast äh, külaskäigust Varssavisse, Poola president allkirjastab kaks päeva hiljem äh, seaduse, mis puudutab distsiplinaarmenetlust kohtunike suhtes. kas kõike seda arvestades kavatsete te saata ka taotluse Euroopa Kohtule ning rakendada vahemeetmeid selleks, et tagada nende kohtunike turvalisus ja kas te teate, kas raport, mis puudutab kuutekümmend või enamat distsiplinaarmenetlust kuuekümne nelja kohtuniku vastu ning uued menetlused on samuti käimas, kas te olete selle raportiga kursis, aitäh! proua Tšontševa Thank you, chair. Thank... suur tänu, aitäh, eh, proua volinik, kogu selle infotulva eest. rõhutasite sellele, kui oluline on uus eh, õigusriigi lähenemine. ei, meil on suured ootused uue mehhanismi suhtes, aga tahaksin tähelepanu pöörata ühele konkreetsele elemendile, mis puudutab meediavabadust. mul on hea meel, et võtate seda teemat väga tõsiselt ja me saame oodama, oodata komisjonilt väga palju tegevusi sellega seoses. olen enamus elus töötanud äh, uuriva ajakirjanikuna ja isiklikust kogemusest saan teile kinnitada, et üheski konfliktitsoonis äh, ei ole ohtlikum kui äh, kirjutades kõrgetasemelisest korruptsioonist. mis puudutab ajakirjandusvabadust, siis on kaks paralleelset ohtu. kõigepealt ajakirjanike füüsiline kaitse ning äh, muud aspektid. proua Jourova, mõnedes liikmesriikides tapetakse ajakirjanikke ja teistes ajakirjandust ja teinekord leiab see aset väga vägivaldselt, äh, muudel juhtudel süstemaatiliselt ja teinekord ka kasutades erinevaid äh, õigusvahendeid. mul on täna kaks küsimust sellelt lähtuvalt, kas plaanite ähm, käivitada täieulatusliku seiremehhanismi Euroopa Liidu tasandil või on tegemist ainult äh, pehmete meetmetega ja teiseks, milliseid vahendeid panete ette selleks, et tagada äh,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 mis puudutab distsiplinaarmeetmed, tegemist ei ole kriminaalkaristustega ning mainitud kohtunikud äh, on need, kes äh, on oma naisi peksnud või sõitnud äh, mingite ainete mõju all. tegemist on distsiplinaarmenetlusega, mida me räägime ja see on väga erinev, see ei ole äh, midagi muud, me ei tohi eksitada meie parlamendisaadikuid. proua volinik, kaks küsimust küsimus kristlaste kohta, te räägite väga palju võrdsusest. mida plaanite teha selleks, et võidelda diskrimineerimise vastu kristlaste ja kristluse suhtes Euroopas ning kristluse sümbolite osas? kolm tuhat rünnakut äh, on Euroopas aset leidnud viis päevas, näiteks Poolas Ähm, äh, rünnati kristluse sümboleid meeleavalduste käigus. me teame, et riigide kohta koostatakse iga-aastased aruanded ja komisjon hindab neid, millistest kriteeriumitest lähtuvalt, mis on selle analüüsi mõõdupuu, sest lähtudes ähm, kogemusest, kus äh, suvalised Euroopa ametnikud saavad mandaadi hinnata suveräänseid liikmesriike, Äh, selle puhul on tegemist äh, millegagi, mida peaks või äh, kindlasti vältima, näiteks Prantsuse ametivõimude tegutsemine kollavestide vastu ja nii edasi ja nii edasi. komisjon peaks nende asjadega tegelema, aitäh. proua Visnjevska, palun. aitäh, esimees, proua volinik taaskord räägite väidetavatest õigusriigi rikkumistest. kas võiksite selgitada? Poolas on kriminaliseerimine, kriminaalsed tegevused vähenevad, inimesed tunnevad ennast turvalisemalt ja inimesed toetavad neid muudatusi Poola õigussüsteemis. räägite vahendite sidumist õigusriigi põhimõtte austamisega. kontrollikoda esitab küsimusi seoses menetluste äh, meetoditega, vahenditega, mida kasutatakse selleks, et analüüsida ja hinnata õigusriigi teemat. Teie portfell on väga suur, teil peaksid toimuma dialoogid kirikutega. kuidas te äh, soovite tagada usuvabaduse usuvabadus pea, ei peaks endaga kaasa tooma kristlike väärtuste hülgamist, millest lähe-, millele tuginedes Euroopa kultuur on loodud. tuletaksin teile meelde äh, paavsti ähm, äh, samba liigutamist äh, Prantsusmaal. meil on ka teatud viiteid äh, äh, äh, valeinformatsiooni levitamise kohta Poolas toimuvas inimestel, äh, paremäärmuslasi äh, süüdistatakse asjades, mida nad ei ole kunagi teinud, pööraksin teie tähelepanu sellele, et keelekasutus ja retoorika vasakpoolsete poolt ei ole vastuvõetav, aitäh. Saksa tõlget ei ole, ütleb kõneleja, hetkel on vist mingi tehniline probleem. I was having translation. I was having translation, but I didn't notice there was no German translation. Anyhow, I should note that there is no, there is, there, no, because of course there is no mina loomulikult ei kuulanud saksa keelt, ütleb esimees, sellepärast ma ei pannud seda tähele, aga tahaksin omalt poolt nentida, et ka tšehhi keelde ei ole tõlget. tšehhi keelest on tõlge, aga mitte tšehhi keelde suur aitäh, lugupeetud esimees, lugupeetud volinik äh, suur aitäh selle sõnavõtu eest. üks konkreetne küsimus teile. eelmise aasta oktoobris äh, parlament ja nõukogu äh, võtsid vastu ühe olulise direktiivi, mis puudutab nii-öelda siseinfoandjaid, whistleblower eid ning eh, seal olid olulised instrumendid eh, ennetustegevuseks, eh, mitte ainult ennetamaks korruptsioonikuritegusid, vaid mm, mis tahes tegude ennetamiseks, mis lähevad vastuollu Euroopa Liidu õigusega tegemist on väga olulise ja üksikasjaliku direktiiviga, mis peaks äh, olema äh, mudeliks äh, edaspidiseks tööks ja minul on küsimus, ma loodan, et te jagate ka seda vaadet, et see direktiiv on väga oluline, mida komisjon tahab teha selleks, et tagada, et see direktiiv võetakse Euroopa Liidu riikide seadusandlusesse korrektselt üle Äh, ning ähm, väga oluline on äh, need äh, seal sisalduvad instrumendid üle võtta selleks, et võidelda ähm, piiriülese kuritegevusega korruptsiooni vastu. ja kas teie arvates ei oleks vajalik need eesmärgid mm, paika panna ja näha ette Euroopa-ülene amet, eh, mis vastutaks direktiivi elurakendamise eest, eh, nagu eh, komisjon tahab ka rahapesuvastases võitluses teha, aitäh. ja minu arvates said kõik sõna, kes soovisid. kõigil oli võimalus ennast väljendada ja küsimusi esitada nüüd uuesti saab sõna komisjoni asepresident proua Jourova selleks, et kohe põhjalikult kõigile küsimustele vastata, kas sobib nii, palun? Jourova. suur aitäh äh, mulle äh, sõna andmast, aga siin on äh, selline oht, et kui te mulle sõna annate, siis ma ei anna teile enam seda tagasi, sellepärast et siin kõlasid väga olulised küsimused, neid oli väga palju ja ma tahaksin neile kõigile vastata ma hakkan teemade kaupa nendele küsimustele vastama. kõigepealt õigusriiklus. härra Lennarts päris õigusriikluse kohta ja tahtis teada, kuidas seda hinnatakse õigusriikluse ülevaatuses ja sellise küsimuse esitasid ka mõned teised parlamendisaadikud siin libekomisjonis taheti ka teada, et kas artikkel seitse on mingeid edasiminekuid kaasa toonud. annan teile veidi ka äh, konteksti äh, selle kõige äh, raames. Te võib-olla mäletate, et me arutasime artik-, artiklit seitse eh, Poola olukorraga seoses juba aastal kaks tuhat seitseteist, kui eh, me ütlesime, et jah, see on artikkel seitse juhtum, sellepärast et Poolas rikutakse süstemaatiliselt õigusriiklust. vähemalt niimoodi meie juristid aastal kaks tuhat seitseteist olukorda hindasid ja seda tegid tegelikult ka teised institutsioonid. ehk siis artikkel seitse Äh, see võeti siis kasutusele, äh, siis äh, nõukogus võeti ka see teema arutusele, sellepärast et me arvasime, et see menetlus on õige Mm, komisjon ei äh, ole nii-öelda kohtunik, äh, kes otsustab, mis on rikkumine, mis mitte ja seetõttu me kasutame ka rikkumismenetlust äh, ja palume Euroopa Kohtu nõu konkreetsete juhtumite puhul, aga liikmesriigid peavad ära määratlema selle, mis nende arvates on õigusriiklus, millised on kriteeriumid kust jookseb joon kohtusüsteemi reformi äh, vahel, mis püüab parandada kohtusüsteemi ja seda Poola väidab, et ta püüab teha. et see oli selle reformi eesmärgiks, kui sellega aastal kaks tuhat viisteist algust tehti ehk siis nemad ütlesid, et nemad tahavad parandada oma kohtusüsteemi toimivust ja see on muide midagi, mida komisjon julgustab tegema Äh, ja me panustame rahaliselt liikmesriikides sellesse, et kohtureforme läbi viidaks, näiteks me oleme andnud raha digiinstrumentide kasutuselevõtuks, kohtunike koolitusteks ja nii edasi. ehk siis see on väga oluline teema, äh, mida tuleb äh, liikmesriikidega arutada nemad peavad vaatama, milline on see jaotusjoon reformi vahel, mille eesmärgiks on parandada olukorda ning selle vahel, kust algab kohtusüsteemi politiseerimine, äh, kohtunike sõltumatuse äh, äravõtmine ja nii edasi. ja ma pean ütlema, et äh, arutelud nõukogus ei viinud meid kusagile ja seal ei hääletatudki, sellepärast et piisavalt ei olnud valmidust, aga see on ka veidi pettumust valmistav, kuid ma arvan, et artikkel seitse ning arutelud nõukogus on kasulikud, äh, sest äh, arutelu oli vajalik sellel teemal. kui mina aastal kaks tuhat neliteist komisjonis tööd alustasin mäletan vägagi hästi, et äh, teatud hetkel me arvasime, et äh, põhiõigused, inimõigused, äh, õigusriiklus ja demokraatia on midagi, mis on iseenesestmõistetavad, et see püha kolmainsus on enesestmõistetav ja me ei peagi defineerima õigusriiklust. et Mm, on ilmselge, et keegi ei seisa seadusest kõrgemal ning et põhiseadused on äh, olemas selleks, et piirata võimu, mitte anda piiramatut võimu äh, kellelegi. aga nüüd me näeme seda, et me mitte ei pea võib-olla seda ümber määratlema, aga võib-olla peaksime rohkem investeerima sellesse, et tagada ühine arusaamine nendest äh, kontseptsioonidest. ehk siis sellest täpsemalt, mida õigusriikluse põhimõte tähendab Te äh, tahtsite teada ka õigusriikluse ülevaatamise kohta ja selle kohta, milliseid äh, kriteeriume me kasutame seda läbi viies. mina pooldan seda, et liikmesriigid oleksid kaasatud äh, algusest peale ja seda ka lausa hinnangu metoodika ettevalmistamise faasis. õigusriiklus ja kohtusüsteemi sõltumatus, korruptsioonivastane võitlus meediavabaduse kaitse. Äh, tegemist ei ole ju äh, fiskaalpoliitikaga, kus me saame äh, konkreetsete numbritega mängida. ei, me räägime siin kvalitatiivsest hindamisest ja seetõttu me teeme tööd selle nimel, et luua sobiv metoodika, mis hõlmaks konkreetseid kriteeriume ja küsimusi liikmesriikidele sellega seoses, milline on olukord vastavates liikmesriikides ma tahan ka, et see protsess oli väga, oleks väga selgesõnaline juba algusest peale, võttes arvesse neid andmeid, millega me tööd teeme. <clears throat> ma ei taha, et selle aasta lõpus äh, või oktoobris õigusriikluse aruandes keegi hakkab küsimuse alla seadma andmeid, väites, et me äh, ei olnud erapooletud andmeid kasutades. ja me peame tagama, et sellist asja ei juhtuks ja seetõttu minu kolleeg äh, on palunud liikmesriikidel määrata oma riiklikud kontaktpunktid, eksperdid, kes tuleksid Brüsselisse selleks, et metoodika kallal tööd teha, sellepärast et riigipoolne nii-öelda omandisuhe selle protsessiga oleks võimalikult hea ma püüdsin seda ka Varssavis selgitada. pärast seda ülevaadet me, me kasutame eh, objektiivseid kriteeriume, mis me algselt kokku lepime, mis on väga läbipaistvad. ja see on see, mida Poola on tegelikult juba pikka aega ka tahtnud. ma olen äh, nii Poolalt kui Ungarilt äh, pidevalt äh, kuulnud, et miks te ainult meile keskendute, vaadake, mida teised ka teevad. ja see ongi nüüd see ülevaatamine, millega me oktoobris loodetavasti ähm, lõpule jõuame, pärast väga põhjalikke hindamisi. me tahame siis oktoobriks tulla välja usaldusväärse aruande või raportiga õigusriikluse olukorrast kõikides liikmesriikides ja need peatükid on väga loogilised jah, see on deskriptiivne, ehm, me kõneleme põhiseaduslikust tasakaalust, tegemist on loomulikult riikide suveräänse mm, vastutusalaga, ehk siis äh, konstitutsionaalne tasakaal ja muu sellega seonduv, aga ma arvan, et raportis või aruandes me peame keskenduma sellele, kuidas erinevates riikides see olukord toimib. me peame vaatama, <clears throat> kuidas kohtusüsteemi äh, kaitstakse politiseerimise eest, kui sõltumatu see on, me peame vaatama, kuidas võidetakse, võideldakse korruptsiooni vastu. ja te tahtsite teada, miks äh, komisjon ei avalda individuaalseid korruptsioonivastaseid raporteid. meil saab olema korruptsioonivastase võitluse ähm, segasõnaline peatükk selles äh, aruandes, mille me oktoobriks väljastame <clears throat> ja me hakkame äh, seda aruannet iga-aastaselt äh, koostama ja väljastama äh, ning siis me näeme ka iga-aastast trendi ja suundumust selles vallas ja minu arvates on see väga kasulik. me vaatame kindlasti ka meediapluralismi ja sõnavabaduse olukorda liikmesriikides. me ei ole kunagi varem sellist kõikehõlmavat hinnangut läbi viinud. ja ma arvan, et <clears throat> pärast seda põhjalikku äh, aruannet, mõistame me paremini, äh, milline on äh, õigusriikluse olukord erinevates liikmesriikides ja me saame oma tööd siis jätkata, sest et see õigusriikluse hindamine on justkui ennetav instrument, mis aitab meil kohe varakult kindlaks määrata mingeid arenguid liikmesriikides, mis võivad siis tähelepanuta jätmisel olla sellise tuntumusega, et nad toovad kaasa suuri probleeme. ja ma tahtsingi selgitada õigusriikluse ülevaate rakendamise taga olevat loogikat ja metodoodikat, sest et praegusel hetkel on otsustav hetk, me peame paika panema metoodika ja siis hindamispõhimõtted. Sofi Intvelt tahtis teada, kas ma tunnen Ursula von der Leyeni poolset tuge, jah, ma võin öelda, et tunnen küll pärast seda, kui ta peaminister Moravetskiga kohtus, ütles ta, et äh, mul on tema tugi olemas selles osas, mida me teeme õigusriikluse kaitsel ja seda nii üldiselt kui ka äh, seoses konkreetsete riikidega. Äh, tema toetab seda äh, tegevust täiel määral. ja ta on seda varasemalt ka juba tegelikult oma avaldustes Euroopa Parlamendis öelnud. tegemist on ühe põhimõttega, mis on väga oluline ja komisjon investeerib väga palju sellesse tegevusse. proua Rainke äh, Äh, tahtis teada raha kasutamise kohta õigusriikluse vallas, äh, väärtuste valdkonnas, äh, Euroopa Sotsiaalfond, väärtuste programm ja teised fondid. Nende raha tuleb mõistlikult kasutada liikmesriikides. ja proua Kunke tahtis ka raha kasutuse kohta rohkem infot. raha ei ole piisavalt, raha ei ole kunagi piisavalt meie aga peame nii palju ära tegema kui võimalik selle rahaga, mis meil on Euroopa väärtuste programmi, sotsiaalfondi raames, aga ka digi Euroopa ja loova Euroopa instrumentide raames. see on see raha, mida on võimalik kasutada eh, nende prioriteetide elluviimiseks, mida me täna siin arutame eh, pööran tähelepanu kindlasti ka sellele, kuidas äh, programmid on suunatud, millised on konkreetsed kriteeriumid. Äh, ja detailid on tõesti hästi olulised. kui meil ei ole piisavalt rahalisi vahendeid, me peame olema hästi tähelepanelikud ja hoolikad, äh, kui me investeerime. me peame vaatama, et investeeringud läksid õigesse kohta. terrorism mis tahes äh, terrorism on vale ja vaja on selle vastu võidelda. õiguskaitse ja korrakaitseorganid peavad tegutsema, äh, et võidelda selle vastu Euroopa tasandil, mida meie teeme? meie Euroopa tasandil tugevdame äh, Europoli, Eurojusti tegevusvõimalusi, ma arvan, et Europolil on ka eelarve suurenenud päris olulisel määral Eurojusti kohta päris seda öelda ei saa, aga Europol on äh, siiski äh, tugevam kui kunagi varem. Äh, parem teabevahetus peaks olema tagatud ja seda siis turvalisel viisil Europoli ja korrakaitseasutuste ja luureasutuste vahel liikmesriikides me peame ka elektrooniliste tõendite ettepaneku osas edusamme saavutama parlament saab äh, asja veel kord üle vaadata ja mul on olnud äh, proua Sippeliga ka väga kasulik kohtumine sellel teemal eelmisel nädalal. me peaksime selle teemaga uuesti tegelema hakkama, sellepärast et me peame piiriülesed juurdlused kiiremaks muutma. praegusel hetkel kaheksakümmend viis protsenti kõikidest äh, tõenditest, millega politsei ja prokurörid töötavad, on digitaalsel kujul. ja digitaalne maailm ei tunne piire ja kuritegevus ei tunne ka Euroopas piire, kuid meie korrakaitseasutused eh, peavad siiski jälgima riigipiire ja seetõttu me peame võimalikult palju ära tegema, et eh, piiriüleselt saaksid ka korrakaitseasutused segamatult tööd teha me loodame ka, et seadusloome protsess saab lõpule veebipõhise terrorismi küsimuses, sellepärast et me peame kaasama ka tehnoloogiasektori, et nad teeksid usaldusväärset koostööd, eh, selleks, et tagada, et kui nad terroristlikku sisu avastavad, et nad sellest koheselt politseile teada annaksid Äh, ning äh, samas ka tuleb tagada see, et kui politsei äh, või korrakaitseasutused liikmesriikidest platvorme teavitavad, et nad on leidnud veebis terroristlikku sisu, siis tehnoloogiaplatvormid peavad tegutsema halastamatult, sellepärast et tegemist on väga tõsise probleemiga ja ma kordan veel kord, sõltumata sellest, kust pool see eh, terrorism pärineb, paremalt vasakult poolt, siis sõltumata sellest me peame jõuliselt selle nähtuse vastu võitlema. härra Jaaki, jah. mul on hea meel selle üle, et äh, kuritegevus Poolas on kontrolli all. ma tahaksin öelda, et äh, mm, see on tõesti mm, tore. mis puudutab konkreetset küsimust distsiplinaarmenetlust, või meetmete kohta, eh, siis eh, komisjon ei ole küsimuse alla seadnud eh, kohtunike ametisse määramist. Mm, artikkel seitse menetluse raames komisjon on väljendanud muret selle üle, mis puudutab uue riikliku nõukogu rolli kohtunike määramisel see oli see teema, mis oli problemaatiline ja mida artikkel seitse menetlus puudutas. meie leiame, et see reform tõi kaasa süsteemseid probleeme, võttes arvesse seda, et Poola põhiseaduse kohaselt see nõukogu eh, peab tagama kohtu liik-, isiku eh, sõltumatuse ametisse määramite menetluses ja see on teema, millega ma tahaksin edasi eh, liikuda Poola esindajatega kohtudes me peame neid teemasid veel arutama, me peaksime teineteisele paremini selgitama, äh, kas see on endiselt problemaatiline küsimus, meie leiame, et artikkel seitse hõlmab just seda täpset küsimust. lisaks väga oluline on teada ka seda, et teistes liikmesriikides on pandud paika olulised kaitseklauslid, näiteks äh, koh-, kohtunike eh, kaasatus otsustus eh, Tšehhi Vabariigis, Lätis, eh, Iirimaal, Rootsis ja mujal riikides on ka need olemas või näiteks selgete läbipaistvate menetluste olemasolu, mille põhjal ametisse määramine aset leiab, on samades riikides paigas. lihtsalt ka veel otsus mitte esitada seda kandidaati ametikohale, see on ka tagatud teatud riikides, näiteks Saksamaal ja mujal. siin taheti konkreetseid näiteid aga üldiselt äh, ei ole me kunagi öelnud, äh, äh, et distsiplinaarmenetlus liikmesriigis ei peaks olema. me peame kaitsma kohtusüsteemi kõrgetasemelisust ka seeläbi, et me survestame kohtusüsteemi hästi toimima, kohtunikud äh, on valinud endale väga äh, vastutusrohke äh, töökoha või ametikoha ja kui nad midagi valesti teevad, äh, ja ma ei taha siin distsiplinaaria kastisõiguslikke meetmeid segada omavahel, aga kui kohtunik midagi valesti teeb, siis peab ta olema valmis ka selleks, et distsiplinaarmenetlus algatataks. kuid küsimus on nüüd selles, kas seda tuleks teha sellega, Mm, seoses, mida kohtunik otsustab või sisulise küljega seonduvalt, me oleme näinud, et kohtunikud ei peaks küsima Euroopa Kohtu esialgset arvamust. me peame selgitama, kuidas see kõik peaks aset leidma distsiplinaarmenetluse raames komisjon ei taha siin väita, et distsiplinaarmenetlusi ei peaks üldse olema. härra Tuloletski, õigusriikluse peatükk, mis puudutab korruptsioonivastast võitlust, jah, meil on konkreetsed küsimused riigihangete ja teiste aspektide kohta, mis võimaldavad meil hinnata seda, kui intensiivne ja tõhus on äh, korruptsioonivastane võitlus liikmesriikide tasandil. härra Haritski. me teame, et president Uda on alla kirjutanud seaduse. kui ma Varssavis olin, siis äh, jah, presidendi õigus on seadusele allkirja anda ja komisjon ootab ära äh, selle lõppvormis seaduse selleks, et hinnata seda ja otsustada, kas me lükkame käima rikkumismenetluse või mitte. ja kui me seda otsustame teha, siis me määrame ära ka, milline see ulatus peaks olema, aga seda me hetkel veel alles hindame proua Kämpe. mida Äh, ette võtta äh, diskrimineerimise suhtes, äh, mis on suunatud usulisele taustale, jah, te peaksite küsima seda järgmise külalise käest, kes tuleb härra äh, Sinase käest äh,, ja mina leian, et kõiki religioone tuleb Euroopa Liidus kaitsta ja meil on instrumendid ka olemas selleks, et neid kõiki võrdsel määral kaitsta, jätmata välja mis tahes äh, usuvoogu. aga ma usun, et te saate parema ja täpsema vastuse kolleegilt, kes vastutab äh, euroopaliku eluviisi edendamise eest. õigus riiklus ja raha ehk eelarve jah, äh, me mõtleme seda tõsiselt, meil on sellist instrumenti vaja. seda sellepärast, et siin peaks olema natukene õigluselemente ka, kui äh, maksumaksja raha jagatakse liikmesriikidele, siis äh, peaks olema ka teatud kindlus selles osas, et see raha, et seda raha kaitstakse liikmesriigis Äh, ma ei räägi siin mitte nüüd ühtekuuluvusfondi rahadest, vaid äh, kõik või kogu rahast, see ei ole mõeldud karistusena ühtekuuluvusriikidele. õigusriikluse MFF-i mehhanism. see ei ole mingi võluvits, mis äh, lahendab õigusriikluse probleemid. aga ma arvan, et see on väga hea pelutav meede Eh, liikmesriigid peavad mõistma, et kui nad tahavad maksumaksjate raha kasutada, siis nad peavad tagama, et kohtusüsteem toimib, et korruptsioonikuriteod saavad karistada, et hankemenetluses eh, ka pettureid karistatakse ja nii edasi. ma arvan, et see on miinimum, mida me nõudma peame. ja meie komisjonina oleme välja tulnud ettepanekuga, mis on olnud konkreetne, me tõime seal välja äh, selle menetluse algatamiseks vajalikud kriteeriumid ning nõukogus on vaja ka kvalifitseeritud häälteenamust selleks. ja nüüd? eelarve läbirääkimistel me näeme ka, et ähm, hääletussüsteemile on erinev lähenemine ja ma kardan, et kui me selle ettepaneku nüüd ära muudame, äh, selles osas, mis puudutab kvalifitseeritud häälteenamust, siis ma arvan, et äh, lõpptulemusena me saame midagi, mis lihtsalt reaalselt ei toimi. ja algselt see kavatsus meil kindlasti ei olnud komisjon on esialgse ettepaneku taga seisnud jõuliselt ja hommikul kolleegiumis me ka arutasime seda teemat ja meie üleüldine arvamus on selge. nii palju siis minu poolt äh, õigusriikluse küsimuses, aga nüüd äh, andmekaitse ja tehisintellekt. Äh, me oleme tehisintellekti paketti ja andmestrateegia paketti põhjalikult juba arutanud mida iganes me teeme, äh, andmekaitse üldmäärus äh, ning eraelu andmete kaitse peavad olema tagatud. ja sellepärast äh, ka ettepanekus, kui seda paketti lugeda, mille me täna hommikul vastu võtsime, näete te palju viiteid andmekaitse üldmäärusele. see puudutab mitteisikustatud andmeid enamjaolt, kuid ma arvan, et seal on ka teie anonüümiseerimispeatükk andmete kohta, sellega tuleb tegeleda. ja me peame tagama, et igal hetkel ja mis tahes tehnoloogiliste arengute ja innovatsioonide kontekstis tuleb austada ka andmekaitse üldmäärust. tänane pakett ei puuduta tegelikult andmekaitse üldmäärust, me äh, räägime siin andmemajanduse edasiarendamisest, Euroopa Liidu ettevalmistamisest äh, mandriks, mis kaitseb inimeste huve, äh, aga mitte inni-, vabandust, põhiõiguste arvelt. paketis, mille me täna vastu võtsime, on viide ka andmekaitse üldmäärusele. ja seda siis korduvalt. me peegeldame äh, seda äh, nägemust ka andmekaitse üldmääruse ülevaatamisprotsessis, mida proua Sipper on palunud, see viiakse läbi maikuuks. me vaatame kõiki neid asju, mida te siin mainisite, mitte ainult äh, andmekaitse üldmäärust versus äh, uus strateegia või uued strateegiad, aga me vaatame ka seda, kuidas andmekaitse üldmäärus toimib VKE-de äh, hüvanguks, seda, kuidas me seda määrust kohaldame üle kogu meie mandri. see on üks asi, mida me peame uurima me peame vaatama, kas meil on tagatud põhimõte üks manner, ühtne õigussüsteem äh, ja see on väga oluline. Euroopa Andmekaitse Nõukogu äh, peab tagama selle ühtlase rakendamise äh, selleks, et kui mõne riigi puhul toimub eraelu nõuete rikkumine, et see läheks kalliks maksma. <clears throat> härra Tudoratšev Äh, teie küsimus, jah, tõesti, me peame vaatama äh, neid juhtumeid, kus andme, andmekaitse üldmäärust kasutatakse ähm, jõuliste huvide kontekstis, näiteks äh, juurdepääsuks teabele. mõnede riikide puhul on olukord selline, et andmekaitse üldmäärust kasutatakse ajakirjanike vastu ära selleks, et teavet saada. ja meie peame selgitama seda, mil määral andmekaitse üldmäärus kehtib ning kuidas seda määrust korrektselt rakendada kaks päeva tagasi Mark Zuckerbergiga me arutasime sama asja. ma tahtsin äh, ka teada, millised on andmed meie uuringute kohta, mis algoritmides mustas kastis toimub, mm, kuidas nad inimeste andmetega ümber käivad äh, ning äh, mil määral esineb vihakõnet, mis on suunatud erinevate inimrühmade vastu. meil ei ole sellekohaseid andmeid ning vastus Äh, on selline, et äh, meie juristid kardavad andmekaitse üldmäärust, no hea küll, äh, me peame siis vaatama seda, kuidas seda selgitada selgemalt, et andmekaitse üldmäärus ei ole mõeldud selleks, et, et teadlasi andmetest eemal hoida Need on nüüd mõned näited, millega me peame tegelema, kui me hindame andmekaitse üldmääruse toimivust aga nagu ma avasõnavõtus ka ütlesin, siis äh, me ei kavatse praegusel hetkel äh, andmekaitse üldmäärust üle vaadata, me tahame pigem keskenduda korrektsele ellurakendamisele ja jõustamile, jõustamisele. ja sama kehtib ka Iiri TPA äh, puhul, ma tean, et nad on suure surve all, sellepärast et enamik suuri tehnoloogiaettevõtteid asuvad Iirimaal, nende peakorterid on Iirimaal Äh, mina äh, olen Andmekaitseametiga äh, pidevas ühenduses, nemad on öelnud, et neil on pidevalt neil on piisavalt suutlikkust teemadega toimetulemiseks, aga vajaduse korral tuleb ka suutlikkust suurendada. kui rääkida nüüd suutlikkusest, Äh, ma nüüd äh, muudan siin teemat, äh, siis te tahtsite teada, kui hästi me oleme valmis võitlema valeinfo levitamise vastu. me oleme Stratkomi eelarvet suurendanud. me oleme palunud ka liikmesriikidel eelarvet suurendada <clears throat> olgu see siis sise- või välisministeeriumi või kaitseministeeriumi eelarve, me oleme palunud ka tehnoloogiasektoril äh, suurendada oma suutlikkust äh, avastamaks ebaseaduslikku ja kahjulikku sisu, äh, selleks et äh, seda oleks võimalik eemaldada, kui see on ebaseaduslik või sellega muul viisil ümber käia, kui see on seaduslik, kuid kahjustav, näiteks valeinfo puhul. me kogume järjest rohkem andmeid, luureandmeid, informatsiooni Euroopa demokraatia tegevuskava jaoks, mille me avalikustame aasta lõpuks. valeinfo vastane võitlus on väga oluline peatükk, mis on seotud ka valimiste ja sõltumatu ajakirjanduse kaitse peatükkidega Need peatükid on omavahel seotud, need teemad on omavahel seotud. Te tahtsite teada, kas äh, siin käib jutt ainult pehmetest meetmetest äh, või tullakse välja ka ettepanekuga, mis puudutab äh, jõulisemat seadusandlust? meie hindame eriti just valimisõigust, mis puudutab Euroopa Liidu parteisid, Euroopa Liidul on seal pädevus, me vaatame, milline on kampaaniate korraldamise ja rahastamise mehhanismide olukord me äh, soovitame liikmesriikidel ka võtta meetmeid selleks, et kaitsta ähm, nii-öelda kuuma faasi ähm, valimiskampaania raames, eriti just veebikeskkonnas äh,, veebipõhiste kampaaniate elluviimisel on olukord selline, et umbes pooled liikmesriigid äh, ei, äh, ei ole veel vastu võtnud piisavalt reegleid või, või, või seadusi selle reguleerimiseks lisaks äh, me kaalume ka seda, kas meil on vaja seadusandlust, mis on seotud valeinfoga, aga siinkohal pean ma ütlema, et mina isiklikult tunnen, et me peame olema väga ettevaatlikud, et ähm, mitte tsenseerima hakata seda Euroopas äh, ei tohi äh, lubada. mina olen selle vastu, et tehnoloogiasektor saaks või muutuks tõe vahendajaks. ma arvan, et need on põhimõtted, millele me peame truuks jääma. ma ei kujuta ette olukorda, äh, kus äh, me ei taha öelda, mis on tõde, mis on vale. ja nüüd, kui me palume sama asja Mark Zuckerbergilt või teistelt tehnoloogiahiiglastelt, siis see ei ole võib-olla õige Äh, see siis meie plaanides ei kajastu, küll aga kajastub äh, seal see, et järjest rohkem peab tegema tööd selleks, et muuta ühiskond vastupanuvõimeliseks äh, valeinfole. valeinfole tuleb astuda vastu tõeste faktide ja tõese infoga. ma leian, et me peame selle võitluse võitma Eh, valeinfo ja vihakõne vahel on eh, siiski erinevusi, ma ei taha siin eh, väga nagu mm, detailidesse laskuda, aga juristina ma pean ütlema, et siin on oluline vahe vihakõned, lapspornograafia ter, terrorism ning teatud ähm, kaubavõltsingud on tegelikult keelatud sisu ja me ei taha seda veebis ka näha. Äh, me ei taha ka seda veebist väljaspool näha. ja sellepärast äh, digitaalteenuste aktis äh, keskendume me ebaseaduslikule sisule, aga Euroopa demokraatia tegevuskavas keskendume me valeinfole, mis juriidiliselt rääkides ei ole ebaseaduslik, aga kahjulik, aga eh, lisaks veel ka mõningatel juhtudel väga ohtlik sisu. Eh, tundub, et te tahate mult nüüd mikrofoni ära võtta ja ütleb härra esimees, tundub, et te tõesti täitsite oma lubaduse ja ei annagi mulle enam mikrofoni tagasi. kõigepealt ma tahan öelda, et eh, ma näen, et kolleegid tahavad reageerida ja üks parlamendisaadik, kes õigel ajal siia jõudnud, tahaks esitada veel ühe lisaküsimuse. proua Paali, palun, teil on võimalus. Uh, um, aitäh, härra esimees, väga meeldiv teist. ma saatsin kuuendal jaanuaril komisjonile kirjaliku küsimuse ja pole veel vastust sellele saanud. seega küsiksin pärast Euroopa Kohtu otsust. kui me vaatame nüüd äh, kohtusüsteemi sõltumatust, siis peame me vaatama suuremat pilti, mitte üksikuid samme. kuidas te kavatsete äh, seda näha süsteemselt ning samuti, kuidas me saame tõhusalt kontrollida, kui kõige esimesed on, kui, kui liikmesriigid on meie esmased infoallikad ning kolmandaks, Poola puhul, kas te olete nõus sellega, et see viimane niinimetatud kohtusüsteemi reform on loonud uue mõõtme sellesse äh, õigusriigi konflikti, äh, pidades silmas konflikti Euroopa õigusega. sest see justkui lükkab kõrvale Euroopa Kohtu, mis on viimane institutsioon, mis äh, äh, aitab kaitsta õigusriiki. jah, Sofi Infeld soovib lühikese märkuse veel teha, kuigi meil hakkab aeg otsa saama. teen väga lühidalt, võib-olla jäi mul see kahe kõrva vahele, aga ma ei kuulnud vastust äh, kolleegi küsimusele äh, selle kohta, et kas esimeses õigusriigi raportis saavad olema ka riigipõhised soovitused. härra Lenners, jah, kas te öö, öö, prokuratuuri ja osalise tööajaga prokuröride küsimusele ka vastasite? jah, teil on veel paar minutit, et vastata mis puudutab Poolati uut mõõdet, siis see on lihtsalt reformi jätkumine ja komisjon tegeleb sellega nii nagu varemgi, me analüüsime uut seadust ning algatame menetluse, kui leiame, et uus seadus ei vasta reeglitele. ta ütles, et ta, te ei vastanud ka tema küsimusele. jah, mis see oli? jah, vabandust. jah, ma, ma käsitlesin küsimusi teemade kaupa. seega mõni jäi võib-olla vahele. siis kasutame traditsioonilisi vahendeid Euroopa prokuratuur. loomulikult ei taha me, et liikmesriigid kellegi lihtsalt äh, ajutiselt sinna saadavad, me soovime, et oleks alalised prokurörid, kes prokuratuuris töötavad. aga kui on prokurörid, kes pool aega töötavad kodumaal ja pool aega Euroopa prokuratuuris, olgu see on liikmesriikide otsustada, aga meil peavad olema täielikud tagatised, et äh, prokurörid on ka professionaalsed kui ma kaitsesin Euroopa prokuratuuri loomist ning ei olnud lihtne teisi liikmesriike veenda, kasutasime argumenti, et meil on vaja parimaid inimesi prokuratuuri tööle, sest seal uuritakse ju väga keerulisi finantskuritegusid, seetõttu ma sooviksingi, et liikmesriigid täidaksid oma lubadusi ning saadaksid sinna oma head öö, Äh, inimesed sinna, ma aitan Euroopa äh, prokuröri nii palju kui võimalik, senikaua kui tal ei ole seda prokuröride kolleegiumit, siis me peame teda aitama, sest see on ka komisjoni ülesanne. aitäh, härra esimees, mis puudutab meediaseiremehhanismi, meediaseiremehhanism Yes, but uh, the review will end up with country specific recommendations. riigipõhised soovitused. jah, saavad olema riigipõhised aruanded ning öö, analüüsitakse igat liikmesriiki eraldi aga sellel ei ole sama formaat, mis näiteks Euroopa poolaastal. aga analüüsid on riigipõhised. vilepuhujad. liikmesriikidel on vist veel kaks aastat, et see direktiiv lõplikult ellu rakendada, mõningate liikmesriikide jaoks on vaja rohkem tööd teha, mõnedel vähem, sest vilepuhujate direktiiv direktiivi äh, koostamisel kasutati mõningaid äh, eeskujusid liikmesriikidest, äh, eriti mis puudutab erinevate kanalite loomist teavitamiseks, see on mõnede liikmesriikide jaoks keeruline. aga neil on veel aega ning ma aitan neid nii palju kui võimalik, kui me näeme, et mõned liikmesriigid on maha jäänud soovime ikkagi tagada, et võimal-, et õigeaegselt see ellu rakendatakse, viilepuhujate direktiivi vastuvõtmine ei olnud lihtne ning see tuleb täielikult kohaldada liikmesriikide õigusesse, sest meil on seda vaja. meediaseire. kaheksateistkümnendal märtsil tuleme välja uue meediapluralismi öö, analüüsiga, kust me näeme uuemat statistikat, näiteks on seal kirjas ajakirjanike töötingimused liikmesriikides, õigustik, julgeolek, see, sellega seotud õigusaspektid, ma ei soovi laskuda üksikasjadesse, siis ka poliitiline surve meediale, majanduslik surve meediale ning meedia kaasatus ning kahekümnendal märtsil toimub ka meediavabaduse konverents ning siis öö, saadame teatised ka kõikidele liikmesriikidele, sest meil toimub hiljem ka mais või juunis iga riigi kohta eraldi analüüs. aitäh, proua Jourova, ilmselgelt te pingutasite, et et täita poolteist tundi struktuurset dialoogi me kohtume teiega kindlasti uuesti ning te vastate hiljem veel paljudele teistelegi küsimustele. suur tänu teile. Äh, asepresident Hiinas juba ootas, et asuda oma kohale poodiumile aitäh, oleme tagasi, suur tänu asepresident Skiinasele, et ta siia tuli, oleme valmis jätkama koheselt. ütlesime juba esimeses voorus, et tegemist on struktuurse dialoogi esimese osaga täna pärastlõunal. nüüd räägime asepresident Skiinasega, kes edendab Euroopa eluviisi ning tegeleb teemadega, mis on meie kõigi huvides, näiteks julgeolekuliidu viimistlemisega öö, ning ka tava- ja tänapäevaste ohtude käsitlemisega. teeme samamoodi nagu varem, kõigepealt koordinaatorid kaheks minutiks, siis saavad kõik teised saadikud sõna arutelus palun, teil on sõna, meil on au, et te siia tulite. tänulikkust tuleb väljendada ja nii sai ka tehtud. aitäh, härra esimees, suur tänu, et te siia tulite. see saal on väga tuttav mulle, siin toimus kolmandal oktoobril minu kuulamine ning ma mäletan väga hästi, et ma ütlesin, et te näete mind siin korduvalt. ja nüüd ma olengi jälle tagasi, ma kohtun teie komisjoniga teist korda pärast töö algust teisel detsembril. täna tulin ma siia, et rääkida teiega teisest lapsest meie peres ehk Julgeolekuliidust. täna hommikul toimus väga huvitav arutelu Dublini ellurakendamise üle, see on ka väga oluline teema ja loomulikult olen ma valmis ka sellest rääkima, kui midagi jäi lahtiseks. aga sellele keskenduti esimene kord, kui me Strasbourgis kohtusime, aga mis puudutab Julgeolekuliitu, siis toona rääkisime ka, et me peame tegelema nii traditsiooniliste kui kaasaegsete ohtudega. ja me soovime, et meie liit suudaks täita oma lubaduse kõikide eurooplaste ees, et nad tunneksid, tunnevad ennast nii kodus kui tänaval turvaliselt. nii Euroopa Liidus kui sealt väljaspool. ning ma jään selle juurde. ma jätkan Sir Julian Kingi tööd, kes oli esimene volinik eelmises komisjonis siis, kes tegeles selle julgeolekuliidu galaktikaga, kus erinevad planeedid ringlevad ühes süsteemis, see oli minu arvates komisjoni üks suur saavutus, et saadi lahti killustumisest äh, ja äh, erinevatest osapooltest selles valdkonnas ning minu eesmärk on edasi minna julgeolekuliidu strateegia väljatöötamisega. ja järgmine ametlik samm toimub juunis ennem suve, kui tuleme välja uue põhjaliku Euroopa Liidu julgeolekustrateegiaga, kus on kirjas kõik see, mida me järgmisel viiel aastal kavatseme ette võtta. nüüd lühidalt räägin sellest, milline peaks Julgeolekuliit välja nägema, see peaks koosnema neljast osast, kõigepealt piiriülene politsei koostöö ja infovahetus, teiseks terrorismi ja radikaliseerumise vältimine, kolmandaks organiseeritud kuritegevus ja neljandaks äh, julgeolek digitaalajastul, mis puudutab uusi teemasid nagu küberjulgeolek, äh, hübriidohud ja kriitilise infrastruktuuri kaitsmine nii füüsiliselt kui digitaalselt, siis need on ka tähtsad. nagu minevikus töötame tihedalt koos ka teiega ning eelkõige tahaksin kiita libe komisjoni tööd ja ja terve komisjoni tööd kõigepealt räägiksin piiriülesest ko-, politsei koostööst ja infovahetusest. õiguskaitseorganite koostöö parandamine ning infolünkade täitmine on hädavajalikud elemendid, et see tagada sisejulgeolek. meil on valmimas erinevad algatused, siin näiteks töökavas selleks aastaks on kirjas, et hiljem tuleme välja Europoli määruse ülevaatamisega. peame tagama, et Europol suudab sammu pidada kuritegevuse ja terrorismi arengutega. anname Europolile uue mandaadi, et ta saaks paremini toetada liikmesriike, tegeledes nende pidevalt arenevate väljakutsetega ning soovime ühildada Europoli määrusega kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta EDS-i määrusega, mis puudutab siis andme, isikuandmete kaitset. veel üks oluline aspekt on info liikumine piiriüleselt. see puudutab ka meie infosüsteemide koostalitusvõimet, SIS, EIS ja ETIAS. ning ma tean, et me eh, jagame seda seisukohta, et need on hädavajalikud vahendid meie äh, töös, nii infovahetuses kui ka selle tagamises, et kohapeal töötavad inimesed saavad infole ka juurdepääsu reaalajas. töötan tihedalt koos ka Joseph Borrelliga, kõrge esindaja ja asepresidendiga, et tugevdada koostööd kolmandate riikidega selles valdkonnas. meie koostöö julgeoleku alal strateegiliste partnerite, riikide ja äh, regioonidega ület-, Äh, aitab ületada infolõhesid ning parandada terrorismi ja tõsiste kuritegude uurimist. teiseks, terrorism ja radikaliseerumise vältimine, mis tooks kaasa vägivaldse ekstremismi. siin on järjest rohkem vaja parandada sotsiaalset sidusust ning tegeleda sellise vägivalla algpõhjustega kindlasti rääkisite Vero Jourovaga mõningatest äh, elementidest äh, tema portfellis, mis on sellega seotud. Äh, radikaliseerumine, vägivaldne ekstremism ja terrorism ei ole mitte ainult julgeolekuoht, vaid see ohustab ka meie väärtuseid ning meie kogukondade rahumeelset koos eksisteerimist, seetõttu peame me tegelema sellega Euroopa tasandil ning meil on vaja kõikehõlmavat lähenemist minevikus oleme juba laiendanud toetust mitte ainult praktikutele koha peal, näiteks nagu radikaliseerumis teadlikkus võrgustikus, vaid oleme tegelenud koos ka, töötanud koos ka liikmesriikide ning kolmandate riikidega ning me oleme määranud, eraldanud kuuskümmend miljonit eurot meie teadlastele ja praktikutele selleks, et vahetada kogemusi ning parandada tegevuse tõhusust koha peal. ja siis see teine äh, äh, aspekt, kus on vaja paremat kokkulepet terroristliku sisu kohta veebis, see on ääretult tähtis, hämmastav, et pärast Christchurchi ja teisi sarnaseid sündmuseid ei ole me endiselt suutnud institutsionaalselt jõuda kokkuleppele mis võimaldaks meil edasi minna öö, piiriüleste öö, sisu eemaldamiskäskudega. seda sisu kasutavad ju radikaalid ning ma arvan, et on viimane aeg selle teemaga ühele poole saada. sama puudutab automatiseeritud instrumente. viiskümmend aastat kuluks öö, Äh, ametitel, et äh, viiekümnest, äh, viie, viiskümmend teadet la-, laiali saata. Facebookil kulus väga kaua aega, et Christchurchi sõnumid maha saada, meil on vaja seega automaatseid instrumente, mitte filtreid, kui öö, öö, need instrumendid tuvastavad terroristlikku sisu, siis vaatavad inimesed ikkagi selle üle. seega inimesed on ka kaasatud kuna Christchurchi tähtpäev läheneb, siis ma loodan, et ka teie aitate meil selle tööga lõpule saada. kolmandaks, organiseeritud kuritegevus ja küberkuritegevus. see on julgeoleku äh, galaktika planeet, mis on järjest tähtsam, võttes arvesse tehnoloogilist progressi ja seda, kuidas see on muutnud tõsise organiseeritud kuritegevuse mõju. küberkuritegevuse vastases võitluses pöörame eriti tähelepanu kõige haavatavamate kodanike kaitstele, laste äh, kuritarvitamine veebis on järjest tõusnud ning me kavatseme astuda jõulisemaid samme siin. samuti tuleme välja strateegiaga laste seksuaalse kuritarvitamise vastu juba sellel aastal, seal on ka konkreetsed algatused eh, proaktiivseks ja tugevaks vastuseks nii era- kui avaliku sektori poolt. me peame töötama käsikäes selleks, et kaitsta oma lapsi. neljandaks. ja lõpetuseks julgeolekupoliitika digitaalajastul. see teema on eriti ajakohane, sest täna varem komisjon tuli välja oma digitaalpaketiga, mis on esimene katse luua selline üldine raamistik väga komplekssele protsessile ehk siis tehisintelligentsi arendamisele meie ühiskonnas ning äh, Euroopa äh, andmete kasutusele Euroopas. ma loodan, et meie julgeoleku, julgeoleku ja kaitse meetmed äh, saavad olema äh, uuel ajastul sama tõhusad nii reaalelus kui veebis. me ei ole edukad, kui me ei taga, et inimesekeskne, et meil on inimesekeskne äh, julgeolekusüsteem ning andmed on kaitstud. eelmisel kuul tulime välja viie, 5G võrgustike algatusega mis peaks olema peamiselt euroopalik, 5G saab olema murranguline tehnoloogia, aga siin ei tohi ohverdada meie siseturu julgeolekut ja meie kodanike oma. sama kehtib ka tehisintellekti kohta. me kuulame väga tähelepanelikult äh, ära erinevate poolte seisukohad Äh, erinevad nohikud. aga kuulame ära ka erinevad kodanikud, inimesed, kes, kellel oleks oma panus anda. samal ajal on komisjon eraldanud kakskümmend miljonit eurot tehisintelligentsi uurimise rahastamiseks ja selle rolli uurimiseks äh, õiguskaitsetöös. lähiaastatel. peavad kõik mõistma, et meil ei ole ainult sõbrad ja pered, vaid on äh, sõbralikud vaenlased, erinevad tehnoloogiad ning me peame tagama, et tehisintelligents Euroopas on euroopalik. see on kriitilise tähtsusega ning siin valdkonnas saab Euroopa tegutseda juba praegu ning saab teha neid kahte asja, mida eurooplased tõesti hästi oskavad. esiteks, luua tugev regulatiivne võrgustik ning teiseks, ähm, saavutada mas-, äh, väga suur mastaap läbi selle väga suure turu. ning seega saame vastu astuda ka neile, kes ähvardavad meie eluviisi lõpetuseks kaks olulist märkust veel, mõlemat ma juba vist mainisin ka oma kuulamisel, aga alati on meeldiv neid üle korrata, esiteks. kõik meie ettepanekud Julgeolekuliidu alal kaasavad automaatselt täieliku põhiõiguste kaitse, kaasa arvatud isikuandmete kaitse. see on minu jaoks isiklik öö, prioriteet, isiklik lubadus, see ei ole mingisugune uitmõte äh, või lisand, see on tingimus iga sammu juures, mis Julgeolekuliidu poole astutakse. ning teine aspekt, mis on ka vajalik Julgeolekuliidu edasiehitamisel, on usaldus. meil on vaja usaldust ma tean, et paljud julgeolekuaparaadi elemendid ei soovi usaldada kedagi, see on kuidagi nende olemuses, et julgeoleku valdkonnas ei tohi mitte kedagi teist usaldada, aga sellest ei piisa meie töös, me peame ehitama üles usaldust institutsioonide vahel Euroopa tasandil, institutsioonide vahel liikmesriikides me peame näitama, et meie töö ei dubleeri seda tööd, mida tõhusamalt tehakse teistel tasanditel ning me peame ühiskonnale näitama, et Euroopa tegevus selles valdkonnas annab oma lisaväärtuse meie kodanike kaitsele, aitäh! Vice President Skinas now. suur tänu, asepresident Hiinas. Äh, nii nagu varem siis jällegi palun teil ajast kinni pidada. praegune teemakäsitlus on ette nähtud kuni kella kuueni. tund aega on meil aega, aga äh, on ka neid, kes lisaks koordinaatoritele sõna soovivad, kes saavad sõna kõigepealt. koordinaatorid, palun äh, piirduge kahe minutiga ja seejärel annan sõna nii paljudele kui võimalik teises voorus. kõigepealt härra Lenners. suur tänu ja aitäh ka asepresident Sinasele siia tulemast. arvestades äh, väga põhjaliku reisikava Euroopa pealinnades, kus te olete äh, pingutanud, siis on meil hea meel näha teid siin ja kui nüüd rääkida mõlematest põhiteemadest, siis uus äh, missioon, mis puudutab Liibüa relvaembargot, kõrge välispoliitika esindaja ütles, et äh, tuuakse välja niipea kui võimalik. kas te võiksite rääkida, kuidas see praktikas toimub, kuidas äh, seda faktorit nendes tingimustes hinnatakse, teiseks rääkisite te andmesüsteemide koostalitusvõimet ning õigusraamistik varasema ametiaja ajast on samuti väga oluline, aga rakendamine liikmesriikides teeb mulle muret. kuueteistkümnes liikmesriigis ei ole riiklikku rakenduskava tegemist on suure väljakutsega ja me ei saa mingisuguseid viivitusi aktsepteerida, paluksin teil neid piisavalt survestada ning informeerida parlamenti olukorrast. kolmas punkt, kontrollikoja hinnang meie süsteemidele, mis puudutab sõrmejälgede võtmist ning biomeetrilisi otsinguid ainult kümne Schengeni liikmesriiki on valmis äh, neid funktsioone kasutama. samas kaebavad piirivalvurid, et nad saavad väga palju äh, tulemusi, äh, mis on valepositiivsed tähestiku põhjal ja paljud ütlevad, et nad ei tee otsingut andmebaasi kahekümnel protsendil leiab see aset ja see on väga sageli, mida me teeme selle parendamiseks ja lõpetuseks 5G võrgustik, väga õige viide, väga palju tehakse turvalisuse nimel. mulle teeb muret ka see üldine julgeolek 5G osas, õiguskaitse, tehnika, mis on kättesaadav, ei, 4G puhul ei või, pruugi toimida 5G puhul, kas me teeme piisavalt Euroopa tasandil, et tagada, et meie õiguskaitse tasand on valmis oma ülesandeid tõhusalt täitma 5G raames, nii nagu ka 4G raames? proua Sippel, palun. suur tänu alustuseks viitaksin sellele, mida käsitles ka kolleeg see, et me otsustame paljude meetmete ja seaduste üle parlamendis ja nõukogus, aga rakendama ei toimi ja selle kohta väga palju juttu ei olnud, koostalitusvõimele juba viidati, komisjon ise ning volinik King ütlesid, et kulub aastaid, aga kui liikmesriigid isegi ei alusta, siis on sellest kahju. lisaks sellele väga veider meede Prüm mida samuti ei ole rakendatud, mida me saame seda olukorda, selle olukorra parandamiseks teha, sest uutel meetmetel ei ole mõtet, kui me näeme, et neid ei rakendata. sellisel juhul ei suuda me ka tõelise äh, lünke ka tuvastada, kui varasemaid asju ei rakendata mul on hea meel, mis puudu-, selle üle, mis puudutab koostööd äh, õiguskaitseasutuste ja politsei vahel, aga seda, kohtusüsteemi vahel, aga seda ei saa teha ainult internetipõhiselt. minu arvates peaks kaaluma ka võib-olla äh, ühist äh, meeskonnatööd teatud kuritegevuse valdkondades selleks, et äh, luua enamat ekspertiisi ning ähm, Äh, kasutada võimalust, mis on teatud inimestel tänu oma ekspertiisil kiiremini tulemusteni jõuda ning samuti luua ka usaldust nende meeskondade vahel. nüüd, mis puudutab äh, seksuaalset ärakasutamist ja kuritarvitamist laste puhul, me keskendume internetile, mis on oluline, aga kuidas me saaksime kombineerida neid jõupingutusi koos äh, nii-öelda tavaeluga sest internetis olevad pildid on loodud kuriteod leiavad aset eh, nii-öelda pärismaailmas, kuidas me saaksime paremini teadlikkust äh, levitada, et tuvastada need inimesed, kes selle taga on. ja kas komisjonil on juba ka mõtteid selle kohta, kuidas olukorda lahendada äh, seoses sellega, et äh, lapstega võtavad ühendust täiskasvanud internetis, kes paluvad neil teha asju äh, arvutiekraanides äh, kaameratega, mille, tegemist on asjadega, mida lapsed kindlasti peaks tegema, me peaksime teadlikkust süvendama samuti on meil vaja võib-olla ka mingisugust konteksti ka vanemate organisatsioonidega selleks, et lastega rääkida, et neid äh, tugevdada selliste äh, asjaolude vastu ning lõpetaks äh, radikaliseerumise ennetamine. viitasite mitmetele teemadele nagu rändvõrgustik, sotsiaalne äh, ühtekuuluvus aga millised äh, täpsed tegevused, vahendid, ideed tõesti äh, koha peal toimivad ning olukorda parendavad? kas on ka selge, et võib-olla peame me pingutama erinevatel teemadel koha peal, sest raamistikud, äh, väljakutsed võivad erinevates kogukondades olla erinevad, mis viid-, toovad endaga kaasa radikaliseerumise, aitäh! ma palusin kahe minutiga piirduda proua Intvelt, palun. suur tänu, üritan teha kiiresti, tere tulemast, volinik. kõigepealt, mis puudutab äh, õigusloomet. terroristliku sisu äh, käsitleme internetis, vajab kiiret lahendamist. me parlamendis tegutseme kiiresti, aga ka ettevaatlikult. me tahame asju teha korralikult mind rabab see, et komisjon julgustab alati parlamenti kiiremini tegutsema ja sunnib meid tagant, samas kui nõukogu on see, kes blokeerib, aga siis te ei julgusta neid oma õigusloome eh, kohustusi täitma, vaid võtate õigusloome tagasi ja teete uued ettepaneku ja parlament ei saa midagi teha. minu ettepanek oleks see, miks meil ei võiks olla uus reegel, et nii-öelda üks sisse, üks välja üks meede, me teeme seda juhul, kui nõukogu äh, võtab vastu meetme, mis on olnud äh, aastaid blokeeritud. kas see ei tundu õiglane? kaks äh, osapoolt, mõlemad täidavad oma kohustust, mul on pikk nimekiri meetmetest, mis on nõukogus blokeeritud, mille puhul ta näiteks ei võta, ei, et ei võtaks neid tagasi, vaid julgustaks neid vastu võtma. kõik viitasid see rakendamisele, sest ma hakkan juba veidi äh, küllastuma sellest, et äh, reguleerime, reguleerime, aga liikmesriigid ei tee midagi. sõrmejäljed äh, passides, kolleeg äh, juba viitas sellele, kümme aastat pärast tähtaega ja pooltes liikmesriikides ei kasutata seda laste kuritarvitamise direktiiv, rikkumismenetlus kahekümne kolme liikmesriigi suhtes selle rakendamata jätmise osas. mäletan, kuidas komisjon tuli ja rääkis, et me peame kiiresti sellega ühele poole saama. õiguskaitse direktiiv, andmekaitse endiselt Sloveenia, Hispaania, Saksamaa poolt rakendamata. rakendamine, rakendamine, rakendamine. PNR kaks tuhat seitseteist suvel jõudis kohus järeldusele, et Kanada, Kanada kokkulepe ei olnud Euroopa Liidu õigusega kooskõlas. me teame, et USA lepe on veelgi kaugemal Euroopa standarditest, aga kaks ja pool aastat hiljem ei ole Euroopa Komisjon läbi viinanud õiguslikku analüüsi, miks ja lõpetuseks, kui me räägime avalikust julgeolekust, siis ma tahaksin mõista, miks üht tüüpi kuritegevus, kus on kaks tuhat viissada ohvrit aastas, ehk siis koduvägivald, miks ei ole tegemist avaliku julgeoleku äh, ohuga, kas te olete valmis selle oma vastavasse strateegiasse tooma? proua Infeld härra Festi ja suur aitäh, härra Skinas, siia tulemast Te olete maininud ka islamiterrorismi. meil on uus uuring, mille on välja andnud üks Prantsuse sotsioloog. ja äh, sealt räägiti nendest territooriumitest, kus islamistid on võimu saanud, mis on islamistide poolt vallutatud ja sada viisteist linna on islamistide eh, kontrolli all ainuüksi Prantsusmaal. Eh, ja eh, see on kõik väga murettekitav ja ilmselgelt on vasakparteide pakt meil olemas ning islamistlike gruppide vahel ja seal on väga palju näiteid selle kohta ja see on seotud nii Prantsusmaa, Saksamaa kui ka Rootsi ja võimalik, et ka Hollandi kohta. Äh, ning äh, me peame nüüd rääkima siin sellest äh, islamismist ja osaliselt me peame sellega seoses rääkima ka siin parlamendist mm, ja siin räägitakse ka sellest, et sisserändajate ja seksuaalvägivalla vahel ei ole mingit seost, sellest rääkis ka proua Intvelt, ta ütles, et see on häbilugu Ähm, kui te tahate inimväärtusi, väärikust ja meie ühiseid väärtusi kaitsta, siis äh, te peaksite äh, rääkima ka äh, just nendest teemadest, mida, millest ma siin rääkisin, sest et see just ohut-, ohustab vaba ühiskonda, aitäh! härra Fest! aitäh, härra Fest! nüüd rohelise palun kas tegemist on kodukorda puudutava küsimusega? millega? ja siin leiab aset midagi täiesti kohutavat, siin visatakse erinevad asjad ühte patta ja äh, siin ollakse äh, vasakpoolsete vastu, toimub nõiajaht äh,, aga äh, siseränne ja äh, kuritegevus visatakse ka ühte patta, segatakse neid nähtusi omavahel äh, Mm, nagu parempoolsete parteide puhul tavapäraseks on juba saanud ja ma pean ausalt ütlema, et niimoodi asjad ikkagi ei lähe. Eh, nii ei ole, see on kõik siin häbilugu, mis toimub selle parlamendi kontekstis, aitäh. Frau Ernst, Sie wird sein Wort haben. jaa, proua Ernst, te saate kohe sõna mõne hetke pärast. meil on praegu eh, koordinaatorite eh, voor ja seetõttu me peaksime nüüd roheliste esindajaid ära kuulama hakkama. palun, äh, proua Infeld, kas tegemist on kodukorda puudutava küsimusega? kõigepealt tahaksin ma siin äh, äh ehitada seda seost, mis puudutab rännet ja naiste vägistamist ükskõik mis kultuurist või äh, usuliste põhjal äh, vägistavad äh, naisi, siin ei ole midagi, see on soopõhine, mitte religioonipõhiline teema. valgenahalised ja ka paremäärmuslased ise teevad seda nii et ärge istuge siin ja öelge minule kui naisele, mida ma pean mõtlema meestest, kes naisi kuritarvitavad. Te, tegemist on rassistlike valedega. Taken, point made, point taken, surely point that is to ja kindlasti peaks enamus seda lähenemist toetama, aga me peame siin kuulama äh, saadikute sõnavõtte, kui nad reeglitest kinni peavad. aga nagu öeldud, siis on aeg roheliste esindaja äh, proua Pigmont. suur tänu, esimees, lugupeetud volinik see armastuvahendus näitab vajadust äh, rääkida faktidest objektiivselt, äh, lähtudes statistikalt ja Europol aitab meid selles, sest äh, nad ähm, äh, muud- äh,, lükkavad ümber ka paremäärmuslaste väited. nüüd ta-, võtaksin sõna selles osas, mida ma tahtsin nüüd praegusel teemal rääkida, see puudutab põhiõigusi kuulamise ajal ütlesite, et te tahate põhiõigused tuua sisse äh, ka rakendamistesse ja ma tahtsin küsida, kuidas te seda lähenemist plaanite rakendada võttes arvesse erinevaid kohtulahendeid Euroopa Kohtust, eriti mis puudutab andmekaitset, eh, liikmesriikide tegevust selles osas ja kindlasti oleks huvitav teie lähenemist põhiõigustega seoses selles osas kuulda. kolmandaks, mis puudutab eh, keskkonnakuritegevust, siis eh, need on olulisel kohal, saavad tähelepanu rahvusvahelisel tasandil, aga siiski vähe ja selle kaudu on samuti võimalik rahastada terrorismi ja organiseeritud kuritegevust ja kahtlemata on tegemist ohuga meie kodanikele ja tulevikule ja ka lisaks keskkonnale. millised on komisjoni plaanid selle strateegia kaudu seda ellu viia ja millised meetmed äh, seda arvesse võtavad ja mis puudutab ka Europoli äh, põhikirja muudatusi sellega seoses nüüd, äh, mis puudutab äh, terroristidest välisvõitlejaid ja nende peresid, mida te arvate olukorra kohta ja julgeolekuriski kohta, mida nad kaasa toovad, eriti kui äh, nende jälg kaob riikides, kus nad on ja nende varadega ja kas me peaksime siin midagi selles osas ära tegema, aitäh! aitäh, proua Brickmann, nüüd ECR-i nimel härra Vaimers, kas on õige? jah, võtan sõna rootsi keeles, nii et pange klapid pähe. suur tänu, äh, lugupeetud volinik mainisite, et üks äh, prioriteetis Julgeolekuliidus puudutab terrorismiga võitlemist, radikaliseerimise ennetamist ja ma olen sellega täiesti nõus, tegemist on väga olulise tööga meil on vaja seda teha selleks, et meil oleks sotsiaalne ühtekuuluvus, mida me soovime näha. viitaksin organisatsiooni, mis puudutab muslimi vennaskonda, islami vennaskonda, kus on tegemist sallimatusega ja seostega terrorismiga. varasema parlamendi ametiajal toetas Euroopa Liit organisatsioone, kellel on seoseid äh, Äh, islami vennaskonnaga ja teistele vastavatele organisatsioonidele. arvestades sotsiaalse ühtekuuluvuse olulisust, kas te ei ole nõus, et äh, sellise toetuse jätkamine on äh, pro problemaatiline? volinik, kes vastutab äh, euroopaliku eluviisi eest, kas te ei arva, et Euroopa Liidu rahastamine võiks heakskiidu saada ainult äh, organisatsioonide puhul, kes peavad kinni Euroopa väärtustest? ja kas te olete nõus, et rahastamist ei tohiks määrata organisatsioonidele, kes üritavad õõnestada euroopalikku eluviisi, aitäh! kuue proua Ernst, palun! ja nüüd äh, saab tema oma arvamust avaldama hakata suur aitäh ja ma tahaksin öelda kahte asja. esimene puudutab Euroopa Liidu julgeolekustrateegiat. Ehm, see on kõik väga tore. meil on olnud juba sarnase nimedega strateegiaid eelnevatel aastatel ka, kui ma nüüd ei eksi ja mina tahaksin teada äh, seda, et äh, millist hinnangut te olete äh, läbi viinud seniste julgeolekumeetmete koha pealt ja mis on olnud mõõdetav selle kontekstis, mis juba ära on tehtud, mida on saanud siis analüüsida enne seda, kui me uute sarnaste strateegiatega välja tuleme, see on kõik väga oluline, PNR-ist juba räägiti, proua Infeld mainis seda Mm, komisjon peab tegutsema siin valdkonnas ja ma tahaksin teada, eh, millal komisjonilt sellel teemal midagi oodata on. see oli siis üks teema. teine teema on järgmine. Euroopa Liit on eh, hiljuti jälle eh, hoiatanud terroriohu eest, on olnud erinevat laadi hoiatusi. hoiatus puudutas näiteks ka paremäärmuslust Äh, Halle Saksamaal, äh, Aitar Lübke mõrvamine ning äh, veel on sellekohaseid näiteid Saksamaalt, aga on veel terroristlikke ohtusid, mis on paremäärmuslusest tulenevad ning politsei ja teised korrakaitseasutused peavad sellega tegelema paremäärmuslusest tulenev oht ähm, e, on suureks ohuks ja ma tahaksingi teada, kas on mõeldud strateegia üle, kuidas riiklikul tasandil oleks võimalik ähm, paremäärmuslike struktuuridega ümber käia, sest et tegemist on järjest suureneva probleemiga ja mitte ainult Saksamaal, aitäh! I have noted the rest of the mul on kirjas ka ülejäänud sõnasoovijad, teil on kõigil see võimalus, aga palun piirduge ühe minutiga. kõigepealt äh, härra Vintse. aitäh, esimees, lugupeetud volinik äh, Hiinas, väga hea meel on teid siin näha viitasite julgeolekukoostööle ja teeksin ettepaneku, et me läheme detailidesse, mis puudutab seda koostööd Euro-, Ühendkuningriigiga. läbirääkimiste käigus on komisjoni mandaadis kolm osa, äh, üldine korraldus, siis majanduse korraldus ja kolmandaks julgeoleku aspektid. ja see on osa meie komisjoni äh, Äh, valdkonnast, äh, rahvusvaheline kuritegevus, äh, igat tüüpi kuritegevus. kuidas te näete seda seost majandusküsimuste ja sellega, kuida-, kui tugevalt saame me julgeolekukoostööd rakendada, kas see saab olema selles paketis ja kas see esindab Euroopa kodanike huve? aitäh! suur tänu. tere tulemast tagasi. Äh, ütleb härra Tudoratše, ma pean peatselt lahkuma. Äh, enne kui jõuate vastata, aga siiski koostasite oma hinnangu, mis on väga hea, aga mida te arvate, mis äh, saab to-, hakkab toimuma järgmiseks, liikmesriikide tasandil seoses nende otsustega, mis puudutab 5G rakendamist, osad on kaugemale jõudnud kui teised, osad on juba võimaldanud teatud äh, ettevõtetel osaleda. kas te arvate, et 5G-l on äh, turvalisi äh, osasid, võrgustikud peaksid kõik omavahel olema seotud või, või kas te arvate, et me peame riske iga hinnaga vältima? teine küsimus puudutab ähm, tehisintellekti. kõik räägivad sellest, minu küsimus puudutab seda, lisaks eetilistele standarditele, kas usute, et me peame ka kriminaliseerima seda, sellepärast et tegemist on võimsa tehnoloogia, mis valedes kätes võib palju halba teha ja kolmandaks, Europol, kas te näete ette Europoli reformi käigus võimalust ka Europoli omaalgatuslikult äh, minna liikmesriiki ning aidata läbi viia uurimist, mõtlen siin näiteks Maltale ja Europoli suurele rollile, aga kas neil võiks olla otsesed vahendid ka selle äh, tegemiseks, aitäh! proua Tšontševa, palun! suur tänu ja aitäh, härra volinik, kogu selle info eest, ma olen väga pettunud et üks aspekt, korruptsioon, ei leidnud tähelepanu. tuletaksin teile meelde, et kümme aastat tagasi oli äh, antikorruptsioonivastane tegevus Stockholmi programmi äh, osa. aga kuulates teid, siis ei saa see olema osa uuest äh, sisejulgeolekustrateegiast ja see on kahetsusväärne, et korruptsioon on ainult õigusriigi Äh, raamistikus see on hea samm, aga samas peab arvestama, et korruptsioon on samuti tähtis, oluline ka siin. korruptsiooni mõju äh, on väga hävitav paljudes liikmesriikides. lähtudes teatud raportist, üksteist miljardit eurot läheb Bulgaarias korruptsioonile iga-aastaselt, ei ole mingit kahtlust, et selline äh, raha on investeeritud erinevatesse kuritegevuse, sealhulgas ka piiriülestesse kuritegevusesse. minu küsimus on väga lihtne. kas te olete valmis kaaluma korruptsiooni prioritiseerimise uues sisejulgeolekustrateegias ja teiseks korruptsiooniga seotud ähm, skandaalid mõjutavad ka Euroopa Liidu mainet. sellise mustri järgmisest saab korruptsioonist uus euroopaliku eluviisi kajastus. millised on teie plaanid selle ennetamisel ning Euroopa Liidu äh, instrumentide paikapanemine selleks ja kuulan pärast teie vastust, sest ma pean praegu lahkuma kahjuks. nüüd roheliste nimel äh, härra Breyer, palun. lugupeetud volinik kui äh, ametivõimud tahavad aktiivselt otsida ebaseaduslikku sisu, siis mul ei ole siin probleemi. aga ei, ei ole aktsepteeritav, et rahvusvahelised eraettevõtted või nende läbipaistmatud algoritmid või äh, palgatöötajad teevad seda tööd ning tsenseerivad seda, mida me saame lugeda või kirjutada internetis, see ei ole vastuvõetav. teiseks, mis puudutab äh, Äh, telekommunikatsiooni andmete valimatut säilitamist, kas komisjon, komisjon pärast Euroopa Kohtu äh, otsusest möödunud aastaid käivitab äh, meetmed nende liikmesriikide suhtes, kes endiselt ei ole sellist valimatud andmete säilitamise seadusi lõpetanud ja ma loodan, et komisjon ise mõtleks oma seisukohad selgeks selles osas ning lõpetuseks kas tajutud äh, julgeolekutunnetus on osa strateegiast, sest minu arvates me peame mm, mõtlema ka sellele, et inimesed tunnevad ennast ebaturvaliselt, lähtudes valedest muljetest, kuriteo ohust ning teadmatusest, ähm, arvestades, milline on nende tegelik turvalisuse tase Euroopa Liidus. kas te tegelete sellega? härra Pusadeti, palun Gracias, presidente. Hablar en español. <clears throat> suur tänu, võtan sõna hispaania keeles. suur tänu, volinik, et olete siia tulnud ja ma arvan, et selle arutelu jaoks oleks kasulik, kui euroopaliku eluviisi edendamise nimel võiks komisjon parlamendisaadikutele ka teatada, et osa euroopalikust eluviisist on austada poliitilist mitmekesisust sest osasid kuulatakse austusega ja vaikides ja teistele karjutakse vahele. kaks põhiküsimust. Te rääkisite äh, äh, terroristlikust sisust internetis ähm, radikaliseerumise vältimiseks teatud kogukondades. milliseid meetmeid te ette panete selleks, et hoida silma peal usukeskustel, kus me näeme erinevate äärmusluste levimist ning ka radikaliseerumist Euroopa kodanike osas. see ei toimu mitte ainult internetis, vaid ka päriselus. ning samuti, mis puudutab seksuaalset ärakasutamist, siis kahjuks on Hispaanias olukord selline, et alaealiste seksuaalne ärakasutamine toimub ka Baleari saarte ametivõimude poolt juhutatud keskustes. milline on teie ettepanek selleks, et äh, lastekaitse oleks tagatud äh, mitte ainult internetis, aga ka päriselus? proua Tellige kuue nimel, palun. suur tänu. tahaksin volinikult paluda täiendavaid detaile selle kohta, kuidas te plaanite äh, Äh, küberjulgeolekut tugevdada, sest komisjoni praegune seisukoht, rääkides ohtudest, mida on võimalik tsentraliseeritult kuidagi tagada ja aita olukorda lahendada. mul on mõned küsimused selle kohta. kõigepealt mõned kõige tõsisemad piiriülesed küberintsidendid leidsid aset sellepärast, et luureagentuurides olid tarkvara nõrkused ja selle asemel, et sellest teavitada, et neid olukorda oleks võimalik äh, parandada, oli asi kontrolli alt väljas ja see puudutas väga olulisi talitusi Euroopas, ma ei, tahaksin teada, mida komisjon selle mm, lahendamiseks äh, ette võtab meie kübertaristu ohutuse osas, lisaks sõltumatud teadlased, kellel äh, kes tihtipeale seisavad avalikkuse huvi eest, aga kui nad tuvastavad teatud probleeme, siis ei julge nad neist teada anda, sest nad ise võivad langeda ähvarduste aluseks, mida komisjon plaanib teha selleks, et sõltumatud teadlased saaksid oma tööd teha ning kolmandaks 5G teema see on tõesti kriitilise tähtsusega, nagu ka teised kolleegid on öelnud ning väga palju on räägitud ka sellest, kui tähtis on et meil oleks äh, seadmetepõhine krüpteerimine. mõned komisjoni avaldused selles osas on tekitanud küsimusi ja sooviksin sellele tähelepanu pöörata, see on kriitiline äh, esimese kaitsejoon ja volinik Johansen on samuti öelnud, et äh, meil on vaja tuvastada sobilikud viisid selleks, et 5G võrkudes turvaliselt tegutseda, kuidas on võimalik vältida siis nii-öelda neid turvaauke. ja tahaksin selle kohta rohkem teavet, aitäh. kolleeg Roberti. suur aitäh, lugupeetud esimees, austatud härra Skinas, kui rääkida organiseeritud kuritegevusest ja terrorismist, eh, siis eh, peab rääkima ka terrorismi rahastamisest ja rahapesust. Eh, tegemist on kahe väga olulise aspektiga eh, ja teie oma sissejuhatavas sõnavõtus ka rääkisite sellest ja tahaksin sellest sügavamalt, sellesse sügavamalt laskuda. võttes arvesse, et eelmisel aastal komisjon oma dokumendis, mis puudutas rahapesuvastast võitlust, eh, ütles, et sageli Euroopa Liidu liikmesriikide tasandil on tegevus ebapiisav ja tahaksingi teada, mida teie komisjon tahab teha selleks, et olukorda erinevates liikmesriikides parandada, võitlemaks rahapesu vastu ja terrorismi rahastamise vastu eh, ka eh, Ühendkuningriigi lahkumine võib olla eh, negatiivne selles kontekstis, sellepärast et nendepoolne tegevus on ka väga oluline, võitlemaks nende nähtuste vastu, mida te teha tahate. ja see dokument, millest ma rääkisin, teeb ettepaneku luua Euroopa-ülene Äh, amet äh, selleks, et vahetada informatsioone, äh, häid tavasid ja selleks, et võidelda ühiselt nende nähtuste vastu. see oli esimene küsimus, teine küsimus nüüd. sellel aastal Eurojust on näinud, et Äh, rahalisi vahendeid on äh, ebapiisavalt, äh, neid on vähendatud drastiliselt. kas teie leiate, et Eurojusti ähm, eelarve drastiline vähendamine käib kokku või käib, on, on, on sobiv sellega, et me tegelikult peame nii oluliste teemade vastu võitlema, aitäh! härra Asmani, suur tänu, asepresident, siia tulemast. pärastlõunal tahaksin ka teie arvamust kuulda väga olulisel teemal Hollandi parlamendis on aastaid käinud arutelus selles osas, mis puudutab soovimatust äh, sekkumist äh, kolmandate riikide poolt mitmetes valdkondades ja me peame sellega äh, võitlema, kus riigid sekkuvad organisatsioonidesse, saadavad radikaliseerunud inimesi ja käivitavad ka mitteametlikke haridusprogramme lastele mis seavad ohtu meie demokraatlikud liberaalsed väärtused ning seab ohtu meie ühiskonna kaasatuse, tegemist ei ole ainsa riigiga, äh, president Macron äh, käivitas hiljuti samuti äh, meetmed selles küsimuses. kas te näete, et Euroopa Liidul on samuti ro-, oma roll selles osas ja kas te näete ka endal rolli selles osas? suur tänu, järgmisena kolleeg Anders Resse. kuulasin väga tähelepanelikult teie sõnavõtte, te rääkisite traagilistest sündmustest Christchurchis. teisel pool maailma aga samas ei räägi Saventeni või Malbeki sündmustest eh, kümne või saja meetri kaugusel siit eh, inimesed said surma on tege-, ning saidil religionpeace.com on ära toodud äh, islamistide arv Euroopa Liidus. miks me räägime sellest, mis toimus kusagil teisel pool maakera, mitte siin? lisaks äh, Rootsi ametlik statistika äh, ja raadio on see, kes sellest räägib ja see puudutab äh, vägistajate etnilisest taustast. viiskümmend kaheksa vägistajatest ei ole Euroopa mm, päritolu ja seda ütles Rootsi äh, Ringhääling. ma ei taha olla libauusid äh, edastaja, aga igal juhul nii see ei ole, tegemist on ju konkreetsete andmetega. proua Raalat, palun suur aitäh, lugupeetud esimees, ma kõnelen saksa keeles, suur aitäh siia tulemast, volinik Hiinast teile. kui me kõneleme julgeolekust, siis mina leian, et Frontex äh, mängib oluliselt rolli selles arutelus, sellepärast et ma leian, et Frontex on meie suurim amet, mis väga olulist rolli mängib. Äh, kõige hiljutisemad andmed äh, näitavad et komisjoni poolt äh, ette nähtud vahendid äh, peaksid vähenema üle neljakümne protsendi. Äh, ma tahaksin teada, kas need andmed on õiged ning kui see nii tõesti on, siis mulle tundub, et Frontex tegelikult peaks edasi arenema. Frontex saaks hea, heade arengute puhul panustada paljude probleemide lahendamisse, mis meil välispiiridel on. me peame rääkima vägivaldsetest tagasisaatmistest Äh, sellest, et äh, varjupaiga taotlejad on väga äh, halvas olukorras ja ma tahaksingi teada, kuidas põhiõiguste austamine oleks tagatud välispiiridel, aitäh. tundub, et me oleme kõnelejate nimekirja ammendanud, kas on veel kolleeg, kes sõna soovib, tundub, et mitte. tundub, et tõesti kõik on sõna saanud kes sõna soovisid, kas te siiski soovite ka sõna, härra Papadakis? selge, aga palun tehke väga lühidalt. austatud äh, härra Skinas äh, siin arutelus äh, jäi kõlama see, kuidas paremäärmuslased kasutavad ära Euroopa Liidu poliitikaid ja seda ka välispiiridel. Euroopa Liit peab sellele reageerima. mida teie arvate pagulaste küsimusest, sisserändajate küsimusest? tegelikult on olukord üsnagi kummaline piiridel. Te olete lugenud kindlasti nendest äh, ujuvatest äh, barjääridest, mida äh, Kreeka valitsus tahab Egeuse merre äh, paigaldada ja siis on meil veel poliitika, mis äh, räägib Sofia missioonist Liibüa vetes ja ma kardan, et see on kõik võrdlemisi plahvatusohtlik see on repressiivne lähenemine pagulaste kontekstis, kes on sõja eest pagemas ja nüüd kõike seda arvesse võttes, seda poliitikat arvesse võttes, ja siis Dublini määrus, eh, mis on jätnud tuhanded inimesed Kreeka saartele lõksu, siis ma tahaksin teada, milline on komisjoni reageering sellele. Eh, kuidas teie reageerite selle pagulaste ja sisserändajate repressioonile, aitäh! suur aitäh, tundub, et nüüd on kõnelejate nimekiri tõesti ammendunud, kõik on saanud sõna võtta Mm. jaa äh,, härra Skinnas on kõik küsimused äh, kirja pannud, aga ma pean teile meelde tuletama, et meil on veel üks päevakorrapunkt, äh, mis puudutab väga tehnilist otsust, mida tuleb langetada vastavalt raporti projektile. Äh, ja meil on nelikümmend viis minutit tegelikult pärastlõunal ette nähtud selleks, kas te saate viieteistkümne minutiga küsimustele vastatud, täname teid juba ette. suur aitäh Äh, kõigepealt äh, tahaksin tänada teid selle eest, et te mu nime õigeti, õigesti hääldasite. Äh, te olete vist ainuke, kes hääldab mu nime Skinas. kõigepealt Sofiast. ma ei tahaks hakata nüüd välja kujutama arvamust välisasjade nõukogu eile langetatud otsuse kohta ja seda sellepärast, et äh, Sofia B äh, või ma ei tea, kuidas seda missiooni kutsumagi hakatakse, äh, on see STP missioon, mis jääb päde-, ühenduse pädevusest väljapoole. aga ma arvan, et see otsus on seotud erinevate nii-öelda konksudega, mis võimaldab ühelt poolt Euroopa Liidul ja osalevatel liikmesriikidel äh, seirata, milline on olukord relvaembargoga ning äh, vaadata ka Berliini konverentsi äh, otsuseid. ja samal ajal geograafiline asukoht võtab arvesse ka mõjusid rändevoogudele ning lisaks on äh, võetud ülesandeks ka hinnata seda, äh, millised on selle kõige äh, mõjud rändele välisministrid meie liikmesriikides on piisavalt targad teadmaks, et tegemist on väga keerulise ülesandega, aga tundub, et Äh, et see on ülesanne, mille raamel, raames on võimalik tegeleda erinevate eesmärkidega. nüüd koostööõigusvõime. ma tean, et teile on see teema väga oluline ja see on väga õige. ma ütlesin seda juba algusest peale, et meie toetame koostalitus, võimet fondide vahel äh, Mm, mm, pidevat äh, julgeolekupoliitika raportite ülevaatamist ning rikkumismenetluste käimalükkamist, kui see on vajalik. ja me toetame ka EULISA poolt tehtavat tööd. ma olen hiljuti kohtunud ka EULISA direktoriga, kes äh, kinnitas mulle ka, et ka tema on pühendunud tulemuste saavutamisele. mis puudutab äh, biomeetriat ja Euroopa Kohtu otsuseid, siis Eurotaki ettepanek, nagu te teate, on hetkel laual ja me peame sellega tegelema. ma olen kindel, et äh, me teeme seda osana paktist ja ma olen nõus, et meil on vaja äh, süstemaatilisi registreerimisi. nüüd 5G. 5G äh, teema, ma olin nädalavahetusel Müncheni julgeolekukonverentsil ja olin positiivselt üllatunud, kui ma nägin, et meie Äh, kümme päeva tagasi vastu võetud toolbox'i põhine lähenemine on äh, laialdaselt heaks kiidetud või vastu võetud kui Euroopa Liik viis tegelemaks erinevate seonduvate teemadega. siin on erinevaid teemasid, mis on seotud julgeolekuga, aga muuhulgas ka on siin tegemist geopoliitiliste mõjudega, teemadega. Äh, ja mul on väga hea meel, et see süsteem, mida me tutvustasime, see nii-öelda struktuur või arhitektuur, eh, saab alguse toolbox'ist, aga seal nähakse ette ka järgnevad sammud, mis võimaldaksid eh, komisjonil ja Euroopa Liidul pidevalt jälgida, millised on riskid eh, ning kohustada liikmesriike teada andma riskidest kriitiliste tari-, taristuste kontekstis. nüüd proua Sipel mm, Teie rääkisite siin rakendamisest Eh, ma arvan, et eh, me oleme ühel meelel oma kuulamisel, kuulamisest ma mäletan, et eh, ma kasutasin sõna järeleandmatu ellurakendamine. ja tõesti, ma olen pühendunud järeleandmatule ellurakendamisele ma ei ole selline inimene, kes tormab uute eesmärkide poole ilma veendumata, et äh, me oleme eelneva kõik kenasti äh, paika pannud. mis puudutab Prümmi, äh, siis on teostatavusuuring praegu pooleli ja seda vaadatakse üle, aga me oleme valmis seda uuesti tegema, kui te arvate, et seda peaks tegema. Äh, laste seksuaalne kuritarvitamine. Äh, siin valdkonnas meil on uut värsket lähenemist vaja ja just sellepärast on meil ka vaja uut Europoli mandaati. ma käisin hiljuti ka Europolis koha peal äh, ning arutasin seal seda teemat ja ilmselge on see, et nad on edukad äh, tegutsemaks oma praeguse mandaadi raames, aga äh, neil on vaja ka laiemat uut mandaati selleks, et nad saaksid teha koostööd erasektori ettevõtetega ja selles konkreetses küsimuses äh, me peame tagama tööstusharud, korrakaitseasutused, kodanikuühiskond ning kohalik tasa ning tehnoloogiaettevõtted teeksid koostööd paremini ja me saame seda paremini teha kui varasemalt. nüüd äh, radikaliseerumise valdkonnas äh, meil on võrgustik, terrorismivõrgustik, millele me ole-, meil on äh, terrorismivastase võitluse võrgustik, mis toob erinevad eksperdid kokku mm, ja umbes kuuskümmend miljonit eurot on ette nähtud selle projekti toetamiseks aga ütlen siinkohal ka välja selle, et meil ei ole võluvitsa, millega kõik probleemid lahendada siit Brüsselist. Äh, millega radikaliseerumine kaotada. Äh, see nõuab kõikidel tasanditel tõsist tööd, äh, nii vanglates, koolides, kohalikes kogukondades, kirikutes, kaasatud peavad olema kõik, kes saavad oma panuse anda. mis puudutab nüüd proua Intvelti poolt öeldud, tal oli väga huvitav ettepanek üks ühe vastu mina toetan sellist ettepanekut äh, tingimusel, et äh, ta suudab äh, leida viisi, kuidas nõukogu veenda sellega oma järeldustesse panema, sest et see on hea viis, kuidas seda kõike ellu rakendada, aga mm, vastasel korral võib minna keeruliseks. Peener, ma tean ja ma olen teiega seda teemat ka arutanud, eh, millised on eh, teie mured, eh, meil on aruanne praegu koostamisel, me viime läbi õigusliku analüüsi ja me tuleme selle tulemustega välja lähikuudel. see on ka kohustus, mille me peame lõpule viima. härra Fest, teie märkusele ma vastama ei hakka. tahan öelda vaid seda, et mina olin Auschwitzis äh, seitsmekümne viienda äh, Auschwitzi vabastamise aastapäeva mälestusüristustel ja olin seal koos teiste vaba maailma äh, juhtidega ning seal räägiti sellest, et meie mineviku Euroopa ajaloo teemonid ei ole tegelikult seotud sisserännajateta, rändajatega. Auschwitzis sisserändajaid ei olnud Äh, proua Brikmo, andmete säilitamine, äh, ma arvan, et meie positsioon on selge. kõigepealt äh, me peame vaatama, millised on kohtuotsused, siis otsustama, millised on järgnevad sammud, kaasa arvatud teostatavusuuringud. parema õigusloome vallas arvan ma, et on ilmselge, et on vaja mõnuana-, mõjuanalüüse. meie ei tuleks kindlasti välja ettepanekutega ilma, äh, et me oleksime veendunud, et need on tõenduspõhised. et see kolleegi küsimus äh, mis puudutab äh, ekstremismi rahastamist, siinkohal peab olema selgesõnaline, Euroopa Komisjon ei rahasta ekstremiste, ei hoopis vastupidi. Äh, me teostame väga ranget kontrolli oma rahastuste üle, teostame auditeid selle üle ja kui kellelgi on mingeid vastupidiseid tõendeid, siis ma oleksin nendest väga huvitatud. nüüd kuidas me Julgeolekuliidu edusamme hindame? kui ma ei eksi, siis praeguseks on meil umbes kakskümmend Julgeolekuliidu eh, eduaruannet ja uue eh, komisjoni koosseisuga me jätkame nende avaldamist. Eh, praegusel hetkel toimub meil süvitsemine, mis analüüs, kus on erinevad poliitikaosakonnad kokku toodud, kes saavad meie strateegias omalt poolt panustada strateegiale järgneb ka mõju-uuring erinevate meetmete lõikes ja sellega me loodame ühele poole saada ka selle aasta jooksul. mis puudutab Ühendkuningriiki, siis mina ei taha väga Brexitist rääkida. ma arvan, et Brexit on osa meie negatiivsest tegevuskavast. mina tahaksin rääkida positiivsest tegevuskavast, aga kuna te selle kohta küsisite, siis ma arvan, et nüüdseks on juba teada see, et läbirääkimiste süsteem on äh, selline, mille ähm, rakkerühm ja ähm, härra Barnier peavad läbi rääkima ja liikmesriike tuleb ähm, kursis hoida edasiminekutega, mis puudutab äh, mandaati, mis äh, nõukogu on vastu võtnud äh,, ju, siis julgeolekupartnerlust äh, selle põhjal räägitakse läbi eraldi sest me ei hakka julgeolekut siin äh, sõltuvuse panema majanduskoostööst äh, ning äh, me ei ole ka jagaja valluta taktikaga nõus. mis puudutab tehisintellekti, siis tegemist oli täna väga olulise ajahetkega. ma valin sõnu väga hoolikalt. aga täna tehti kolleegiumis ajalugu kui loodi Euroopa Liidu raamistik äh, selleks, et edendada tehisintellekti ja kahtlemata oleme meie ainus võim maailmas, kes seda on teinud. Äh, need küsimused, mida me endalt küsime, näiteks see, et kes vastutab algoritmide eest ning äh, kuidas ühiskond tagaks selle, et algoritm ei jääks äh, inseneri kätte, vaid et seda äh, muudetakse selliselt, et äh, see oleks mõistlik nii ühiskonna kui majanduse vaatepunktist lähtuvalt. meie oleme Euroopas nende teemadega tegelenud. Te teate, et vastused USA-s nendele küsimustele on ilmselged ja mm, mm, siin on siis tegemist ajaloolise sammuga, mille me oleme astunud ja ma julgustan kõiki panustama sellesse konsultatsiooniprotsessi, et aidata meil välja kujundada Euroopa mudel tehisintellektile. mis puudutab Europoli mandaati, siis ma usun, et see uus mandaat peaks olema keskendunud just esile kerkivatele ohtudele, koostööle kolmandatele riikidele, juurdepääsule andmesüsteemidele ja andmekaitsele, äh, need on valdkonnad, mida me peame katma. Äh, proua Jantovas küsimus äh, korruptsiooni kohta. meil on majandusjuhtimise raamistikus ja semestri raames soovitused, riigipõhised soovitused selleks aastaks, mis kaheksa liikmesriigi puhul sisaldavad spetsiifilisi soovitusi korruptsioonivastases võitluses äh, ja õigusriikluse mehhanism võitleb ka korruptsiooni vastu. ning me peame karistusõigust võib-olla ka üle vaatama, kui see vajalik on. mis puudutab radikaliseerumist, siis sellest me oleme juba rääkinud. ääretult tähtis on kaasata ka kohalik tasand äh, ma arvan, et ähm, radikaliseerumise vastane võitlus ei ole ainult Brüsseli ülesanne. nagu ma eelnevalt ka ütlesin, mis puudutab krüpteerimist, siis eh, e-tõendite ettepanek on läbirääkimisel praegu ja eh, siin komisjonis kindlasti kõik eh, saavad ka sõna sekka öelda ja mitte ükski õigus ei ole absoluutne. kodanikel on õigus turvalisusele ja oma privaatsuse austamisele, mis puudutab MFF-i nüüd. <clears throat> siis nagu te teate, siis äh, Äh, esimene paljudest võtmehetkedest jõuab kätte homme äh, erakorralise ülemkoguga, meil on kaks koolkonda esindatud, äh, ühed leiavad, et me oleme jõudmas eesmärgini, teised jällegi leiavad, et nii see ei ole. mina olen nagu Roodase koloss ja olen kahe koolkonna vahel ning ma leian, et äh, Jean-Micheli poolt välja pakutu äh, oma potentsiaali erinevad osapooled kokku tuua. mis puudutab meie teemasid, siis ma tahan olla selgesõnaline. eriti kui me praegu äh, varjupaiga ja rändepaktile lõplimist just anname me peame suutma tagada valitsustele, parlamentidele, kodanikele selle, et äh, me mm, suudame oma ambitsioonid tegude läbi teostada, äh, me saame eesmärgid äh, täita, panna sinna taha instrumendid ja rahalised vahendid. me ei saa rände ja julgeoleku valdkonnas edasi liikuda selliste ootuste asümmeetriaga või asümmeetriaga, mis on ootuste ja reaalsuse vahel, kui me seda teeks, oleks suur viga Äh, pidevalt on korratud vastutustunde küsimust, vastutuse küsimust, piiride juhtimise küsimust, varjupaigamenetluse teemat ka. ja oluline on avalik arvamus, avalik arutelu. Äh, Frontexil on kümme tuhat alalist äh, piirivalvurit, aga samas me näeme, et meil ei ole siiski vahendeid selleks, et oma seadusloomelisi kohustusi täita president von der Leyen, kes äh, esindab homme komisjoni Euroopa Ülemkogul, teab, millised on meie murepunktid äh, ja me arutasime neid ka täna hommikul kolleegiumis. kolleeg Papadaki, äh, teie poolt küsiti lõputuseks varasemalt olete te püüdnud mind veenda, et kuna parem äärmuslased kasutavad ära äh, mõistete euroopalik eluviis, siis tegelikult ei. mina leian, et paremäärmuslased ootavad ja vaatavad, et näha, kas meie ka mängu äh, tuleme. Nad äh, tahavad, et meie näitaksime, et me oleme mures äh, ja, ja õnnetud ja siis nad arvavad, et nad on võitnud, aga ei, mina ei kuule paremäärmuslaste argumente, mina ei panegi neid tähele <clears throat> rände küsimuse lahendamiseks on meil vaja selget pead, me peame olema ettevaatlikud. meil ei ole vaja mingeid äh, slõuganeid või, või tarbetut kisa. me oleme äh, näinud ka, et äh, keerukatele küsimustele on pakutud lihtsaid lahendusi ja ajalugu on näidanud, et need inimesed on eksinud head lahendused on sellised, mis on kuldsel keskteel, mis on sisulised ja keskenduvad äh, probleemi kõikidele tahkudele. aitäh! Into uh, äh, deserves the unfolding of the strategy security. aitäh, me hindame väga, et saame teiega arutada julgeolekuliidu teemasid äh, üksikasjalikumalt ning muid teie portfelli teemasid. aga nagu te ütlesite, meil on kindlasti põhjust edaspida, edaspidigi neid teemasid arutada. kolleeg Roberti. ma tahaksin teada, mida te arvate sellest rahapesuvastasest ametist ning sellest, et Eurojusti vahendid on vähendatud, aitäh! viimane kommentaar vast siis ma ütlesin oma eelviimases vastuses, et MFF-i läbi, läbirääkimistel peame me ühtlustama oma eesmärgid, ambitsioonid rahaga. see puudutab ka seda agentuuri. kuigi nagu te teate, Vera Jourova vastutusalas on rohkem see agentuur. aitäh, nagu öeldud, meil on üks päevakorrapunkt veel, niisiis palun pidage vastu, jääge kohale sest meil on üks sisuline päevakorrapunkt veel, väga tehniline raport, mis nõuab kindlasti meie tähelepanu järelejäänud minutitel. okei okay., colleagues, let's move because time is of the essence, yes? kolleegid, läheme edasi, sest aega on vähe. üks päevakorrapunkt veel. palun olge vait, asuge kohtadele. ja olge palun tasa. päevakorrapunkt puudutab äh, rakendusotsust sõrmejälgede andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Ühendkuningriigiga. me kõik teame, milline on olukord, Ühendkuningriik ei ole enam Euroopa Liidu liikmesriik ja muutub üsna varsti kolmandaks riigiks igas aspektis see juhtub kolmekümne esimesel detsembril, seega jaanuarist on ta kolmas riik. ja me oleme ajasurve all. sest kümne kuuga peame jõudma kokkuleppele oma tulevastes suhetes. selles pingsas olukorras kavatseb komisjon vastu võtta rakendusotsuse automatiseeritud andmete vahetuse kohta. mis puudutab sõrmejälgi, siis ning siia peab olema kaasatud ka Euroopa Parlament. konsultatiivselt. detsembris kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal palus komisjon, et parlament oma seisukoha avaldaks. ja võimalikult kiiresti, vähemalt kolme kuu jooksul. raporti üle peab hääletama juba esimesel märtsi täiskogul. seega peame kiirustama kiiremini töötama. kuulame ära komisjoni ja nõukogu eesistuja põhjendused, miks selline andmevahetus vajalik on. mina aga olen sellel teemal raportöör ja ma tuletaksin teile meelde, et nõukogu oma ettepanekus rõhutab, et Ühendkuningriik ei kavatse täita kõiki pruugi otsuseid kahe tuhande kaheksandast aastast. ning tuleb analüüsida, kuidas Ühendkuningriik kavatseb kaasata kahtlusaluste andmed, sest on öeldud ju, et tegelikult tuleb kaasata ainult süüdimõistetud isikute andmed ning kui üleminekuaeg lõpeb detsembri lõpus, siis Ühendkuningriik muutub täielikult kolmandaks riigiks. see tähendab, et õiguslikult tuleb nii või naa uus instrument vastu võtta. kui see, seda rakendusotsus vastu võetakse, siis ei tähenda seda, see lõplikku otsust, me, see on lihtsalt selline vaheotsus, mille põhjal me vahetame andmeid riigiga, kellega me peame neid kiireloomulisi läbirääkimisi. ei ole mingisugust vastastikuse tagatist, Euroopa standardite täitmise tagatist ning Brummi otsuse täitmist. kuulame ära proua Matea Petkovitši eesistuja oma Horvaatia nimel selgi-, et palun selgitage seda otsust. ning siis saame öö, rääkida ka spetsiifilistest teemadest, mis mul mõttes on. aga kuulame teid kõigepealt ära, sest mina olen teie raportöör, seetõttu mul kulub natukene aega. loomulikult tuleb silmas pidada, et hiljuti, kaheteistkümnendal veebruaril võttis Euroopa Parlament täiskogul vastu resolutsiooni viiesaja neljakümne kolme poolthäälega, sealhulgas siis kõige suuremad fraktsioonid parlamendis. ja seal ütlesime me, ma tsiteerin, Ühendkuningriik ei saa otsest juurdepääsu Euroopa andmesüsteemidele või Euroopa agentuuride juhtkondadele õigus- ja siseasjade küsimustes ning isikuandmete teema, isikuandmete vahetus Ühendkuningriigiga peab langema range järelevalve ning tingimuste alla, kaasa arvatud see, et peavad kehtima võrdsed isikuandmete kaitse reeglid äh, Äh, sellega, mis on kirjas ühenduse õiguses. peaminister Boris Johnson aga on öelnud, et nad kavatsevad kehtest-, kavatsevad kehtestada omaenda andmekaitsestandardid, mis ei vasta Euroopa omadele. ta ütles seda selgelt. niisiis, meil on põhjust muretseda et äh, vastastikku ei kehti samad reeglid andmete kaitse kohta. see tähendab, et on väga ebatõenäoline, et see, mida me nägime näiteks SIS-süsteemi puhul, mida Ühendkuningriik kuritarvitas konkreetselt, edastades andmeid ka kolmandatele riikidele sealt, vaatamata Euroopa Liidu õiguses ette nähtud reeglitele, ei saa tagada, et need puudujäägid likvideeritakse. seetõttu tekitab meile muret äh, see rakendusotsus ja kuulame ära põhjendused eesistuja omalt Horvaatialt, eriti mis puudutab DNA ja sõidu, DNA-d ja sõidukite registreerimist, sest seal ei ole kuskil näha, et Euroopa Liidu standardeid Ühendkuningriigi poolt hakatakse ellu rakendama. ning see on veel lisaprobleem selle rakendusotsuse heakskiitmise ees. kuulame ära eesistuja, siis arutame asja, palun Good afternoon, everyone. Mr Chair, tere pärastlõunat kõigile, aitäh, härra esimees, austatud parlamendisaadikud, justiits- ja siseasjade nõukogu eesistuja nimel tutvustan ma öö, äh, sõrmejärgede vahetamise otsust Ühendkuningriigiga. nõukogu esitas vastavalt reeglitele kaheteistkümnendal detsembril kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal äh, selle rakendusotsuse projekti. soovime rõhutada, et selle vastuvõtmine on õiguslikult ja tehniliselt võimalik ning see on ka oluline operatiivküljest, võttes arvesse rahvusvahelise julgeoleku olukorda. üleminekuperioodil pärast Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust kehtib Euroopa Liidu infovahetusreeglistik Ühendkuningriigile kuni üleminekuaja lõpuni, vastavalt nendele tingimustele, mis on lahkumislepingus, eriti artikkel sada kakskümmend seitse. Ühendkuningriik omalt poolt on valmis Prümi otsust ellu rakendama. nõukogu analüüsis selle ellurakendamist Prümi ot-, Prümi otsuse sõrmejälgede alaste sätete elurakendamist, see analüüs on positiivselt lõppenud. ning selle järel nõukogu öö, koostas selle öö, otsuse projekti, mis saadeti konsultatsioonis ka parlamendile. tuleb silmas pidada järgmist, võttes arvesse praktilist ja sisulist tähtsust öö, Äh, andmesubjektide äh, äh, profiilide edast-, vahetamisel võitluses terrorismi, rahvusvahelise terrorismi vastu, siis nõukogu otsustas üle vaadata oma senise poliitika samamoodi, nagu seda tehti DNA andmete vahetamisel viieteistkümnendaks juuniks kahe tuhande kahekümnendal aastal peab ühen, kui, kui Ühendkuningriik pole selleks kuupäevaks teada andnud, et ta on üle vaadanud oma poliitika, siis nõukogu peab öö, otsustama, kas jätkatakse või katkestatakse sõrmejälgede ja DNA andmete vahetus Ühendkuningriigiga. nõukogu oleks väga rahul, kui parlament öö, öö, läbiks ka selle menetluse, et otsus see saaks vastu võtta ning neid andmeid jätkuvalt vahetada. mis puudutab operatiivkogemusi DNA vahetusega, siis Ühendkuningriigi süsteem toimib äh, juuni keskpaigast kahe tuhande üheksateistkümnendast aastast ning üle kahekümne tuhande äh, vaste on tuvastatud sellest ajast saadik. see öö, äh, süsteem aitab öö, vägagi toetada õiguskaitseorganite tööd kogemused DNA andmete vahetusel Ühendkuningriigiga on olnud väga positiivsed, üle viiekümne tuhande vaste leiti kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta teises pooles. üle kaheksal tuhandel juhtudest said liikmesriigid tuvastada isiku selle profiili taga, mida oma andmebaasist polnud leitud viie tuhande viiesaja neljakümne viiel juhtumil suudeti äh, tuvastada isikud äh, tänu Ühendkuningriigi andmebaasile. seda Prantsusmaal, Saksamaal kolm tuhat seitsesada kuuskümmend kolm tuvastamata DNA profiili tuvastati tänu Ühendkuningriigi andmebaasile. see näitab, kui hästi Prümi andmevahetussüsteem toimib Euroopa Liidu sisejulgeoleku tagamisel. sisejulgeolek on ääretult tähtis meie kõigi jaoks. ja isegi üks öö, öö, Prümi vaste on mis aitab kaasa tõsise kuriteo ennetusele või terrorismi ennetusele, on piisav põhjus, et vahetada sõrmejälgede andmeid Ühendkuningriigiga ning see otsus vastu võtta. kui me otsime põhjuseid, miks Ühendkuningriik peaks vastama Euroopa standarditele ning muudab oma senist tegevust, nagu nõukogu on seda soovinud, siis tegelikult oleks see nende enda huvides. kui Ühendkuningriik ei öö, äh, muuda oma poliitikat, siis on oht, et nad äh, langevad prümisüsteemist välja. statistika aga näitab, et sellest andmevahetusest ei võida mitte ainult liikmesriigid, vaid ka Ühendkuningriik. üle kolme tuhande kolmesaja tuvastamata profiili tuvastati tänu liikmesriikide andmebaasidele. mis puudutab öö, olukorda pärast üleminekuperioodi, siis selle üle vaieldakse läbirääkimistel ning öö, siin nendele küsimustele peaks vastama komisjon. aitäh! mitte, äh, palun vastake minu konkreetsele küsimusele, mis puudutas DNA-d ja sõidukite registreerimisandmeid. milline on täpselt olukord Ühendkuningriigis nendel teemadel, sest ei ole näha, et Ühendkuningriik oleks rakendanud DNA ja sõiduki registreerimisreegleid Prümi süsteemis. So it means, it means that member states of the European Union are denied see tähendab ju siis, et Euroopa Liidu liikmesriigid, eh, riikidele keeldutakse neid andmeid edastamast Ühendkuningriigi poolt. ma vist vastasin juba sellele küsimusele, võin tuua ka näiteid, mis puudutab DNA andmevahetust, praegusel hetkel on sinna kaasatud seitse liikmesriiki poole aastaga härra Ratsenburg komisjoni nimel, palun selgitage selle rakendusotsuse tagamaid. aitäh, härra esimees, ma teen lühidalt. loomulikult komisjon võtab arvesse teie raportit, nagu teie oleme ka meie alati toetanud täielikku vastastikust Prümi andmevahetuses Ühendkuningriigiga. aga ja see on väga tähtis ja nagu on juba selgitatud, seda protsessi juhib nõukogu ning nemad ka otsustavad, kas rakendusotsus vastu võtta või mitte. kui nüüd vaadata seda otsust ning pärast nõukogu eesistuja selgitusi võime kinnitada, et Prümi otsus kehtib Ühendkuningriigile kogu üleminekuaja. ja nõukogu oma rakendusakti projektiga lihtsalt kinnitab üle, et Ühendkuningriik täidab neid tingimusi, mille põhjal võib vahetada isikuandmeid Prümi süsteemis, see ei ole äh, Äh, mingi õigusloomeline algatus, see on rakendusotsus, mis on täiesti kooskõlas olemasolevate reeglitega ning nii palju, kui meie näeme, siis nõukogu analüüs on põhjalik ja täpne ning veenev. kui nüüd vaadata tulevikku, siis tuletan ka meelde, et pärast kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta referendumit on komisjon alati lähtunud äh, sellest, et olemasolevaid reegleid tuleb äh, kindlasti rakendada ning see peaks juhtuma ka nüüd. niisiis, reeglid peaks kehtima Ühendkuningriigile aasta lõpuni. ja seetõttu tuleks seda rakendusotsust meie arvates toetada nüüd teie küsimus DNA ja sõiduki registreerimise kohta ja teile on edastatud statistika ning see on üsna muljetavaldav. sõrmejälgede öö, vahet, andmeid praegu ei vahetata, sellepärast me arutamegi seda asja ning sõidukite registreerimise üle pole veel hakatud rääkimagi veel niisiis, neid andmeid praegusel hetkel ei vahetata Ühendkuningriigiga, sest rakendusotsust, mis seda võimaldaks, pole veel olemas. aitäh! But listen, uh, of course we have understood the nature of this procedure jah, tegemist on konsultatsiooniga, nõukogu peab otsustama, Euroopa Parlament eh, on õigus ja kohustus oma poliitilisi mõtteid avaldada selles protsessis ning me mõistame, et komisjon on pühendunud äh, nende läbirääkimiste lahendamisele, tagades selle, et äh, kui Ühendkuningriigist saab kolmas riik, peab ta täitma Euroopa Liidu standardeid äh, andmevahetuses ning nõukogu otsus on vaja vastu võtta ning me üritame siinkohal selgitada, kuidas on, milline on olukord praegu, jah, tegemist on andmevahetusega, aga nii palju, kui me teame, siis ainult seitsmed lii-, seitse liikmesriiki kahekümne seitsmest tegelikult äh, saab äh, andmeid Ühendkuningriigilt aga Ühendkuningriigi osalus Prümmis tähendab, et meie peame neile andmeid edastama, samas kui nemad samaga ei, ülejäänud liikmesriikidele ei vasta, vähemalt siis enamusele neist, ainult osadega. teiseks, komisjon peab selgitama ka oma seisukohta, mis puudutab tema rolli Euroopa õiguse kaitsmisel, milliseks muutub olukord pärast kolmekümne esimest detsembrit? jaanuaris saab Ühendkuningriigist kolmas riik, kas me saame andmeid neilt, neilt ja kogu ulatuses, millist survet saame me neile osutada selleks, et äh, nad ähm, võtaks vastu äh, need äh, vaja, vajalikud sammud mida nõukogu selgitas, viieteistkümnendaks juuniks peavad nad läbi vaatama need tingimused, mis on, puudutavad kahtlusalustuste profiilide edastamist, kui nad seda ei tee, siis on see probleem. ja see, siis jääb meil ainult kuus kuud, kuus kuud kuni äh, selle ülemineku lõpuni, mis saab pärast seda ja milline saab olema Ühendkuningriigi juurdepääs Euroopa Liidu andmetele ja milline saab olema kohalduv õigusraamistik eh, pärast kolmekümne esimest, eh, kas võite sellele vastata, palun? I mean, I understand it's, it's combining the roles of chair and rapporteur here, but maybe it's also before we go to a second enne kui võib-olla lähme teise vooru juurde, siis eh, võiks, võib-olla võiks nagu täiendada praegu seda vestlusvooru in order to enlighten our judgment and come to the right decision, I think we, we should try to make our best as to the minutes available. me peaksime tegema kõik, mis võimalik, et meil oleks vajalik info olemas, mis saab pärast seda otsust, milline saab olema see süsteem, et Euroopa Liidu õigust austatakse pärast, kui üleminekuperiood lõpeb ning Ühendkuningriigist saab kolmas riik vastus on väga lihtne. kui kaks tuhat kakskümmend üks esimeseks jaanuariks uut kokkulepet ei ole ja üleminekuperiood on lõppenud, siis see tähendab, et ühendus Prümiga lõpeb. George, now let's, let's hear from the, of course, let's hear from our, from our shadows, please. kuulame ära ka variraportöörid proua Vessler-Liima, palun. suur tänu. ma sooviksin tänada nii eesistujat kui ka komisjoni äh, selle info eest. tahtsin äh, küsimust esitada, aga sain nüüd juba vastused äh, neid kuulates kätte. kui tohib, siis väike sissejuhatus prantsuse keeles Äh, ma tõesti imetlen äh, Michel Barnier tööd ja imetlen selle, seda ühtsust, mis on äh, viie, kahekümne seitsme liikmesriigi osas ja ütlen seda sellepärast, et ma leian, et me pea, meie jaoks on oluline, et meie seisukoht tagaks väga hea kõigutamatu seisukoha Ühendkuningriigi osas ja lisaks sellele rõhutaksin ka seda, mis puudutab äh, brittide austamist riigina, kellest saab kolmas riik ja kellega me tahame, tõesti tahame äh, võimalikult konkreetseid äh, suhteid, mis on nii nende huvides kui ka Euroopa Liidu huvides. me pea-, ma tahtsin tõesti prantsuse keeles seda öelda ja nüüd lähen üle inglise keelele mis puudutab kuritegevust ja terrorismi, siis leian mina, et oluline on tagada hea koostöö Ühendkuningriigiga praegu ja ka pärast üleminekuperioodi. me see, paneme paika suhtumise tulevuseks ja me peaksime olema lähedased partnerid võitluses piiriülese kuritegevuse ja terrorismiga Ühendkuningriik ed-, edastab ähm, üheksasaja äh, äh, äh, süüdimõistete kohta, see puudutab ainult osa nendest andmetest, mis on kättesaadavad. ja nii nagu kaks tuhat üheksateist aastal otsustati, DNA andmete vahetus Ühendkuningriigis hetkel toimib ja te ütlesite, Äh, te viitasite siin enamatele riikidele, kui äh, mina teadsin, Saksamaa, Prantsusmaa, Hispaania, Holland, Austria ja ECOS. ja, ja räägitakse sellest, et äh, see tegevus on tõesti väga kasulik, veelgi enam on Ühendkuningriigil suurim andmebaas Euroopa Liidus DNA ja sõrmeandmete osas ma arvan, et kui me ei võimalda neile juurdepääsu, siis karistab see tegelikult meid äh, palju enam kui Ühendkuningriiki ennast. ja mulle see karistuse sõna küll ei meeldi. ja vastab tõele, et Euroopa Parlament on Barnier meeskonnale andnud väga selge läbirääkimismandaadi äh, eriti mis puudutab tundlikuid andmeid seoses julgeolekuteemadega. aga Barnier meeskonnal on veel jäänud tööd teha äh, selles osas, mis puudutab kaks äh, tuhat kakskümmend aastale järgnevat aega. ma kohe lõpetan, ütleb kõneleja. kõige selle põhjal äh, on minu arvates keeruline mitte toetada seda, äh, mida ütles komisjon, sellepärast et põhiliselt tagame me oma kodanike julgeoleku, eriti piiriülese kuritegevuse ja terrorismi osas. me peame siin tõesti arvesse võtma, et me räägime piiriülesest kuritegevusest ja terrorismist arvestades, et me ei saa andmeid kahtlustatavate eh, profiilide kohta, tähendab seda, et tegelikult tahaksime me veelgi suuremat teabevahetust. ja seega on mul keeruline mõista, miks me negatiivselt suhtume sellesse ja mul on veel üks küsimus ka võimalus andmete vaatenurgast, kas Ühendkuningriik on täitnud kõik eeltingimused, eriti mis puudutab peatükk kuud eh, üldsätted eh, andmekaitsemäärusest? ja see on eeltingimus, eh, mis on väga tõsine teema, aitäh. ilma mikrofonita räägime siis suur tänu mõistmise eest, palun pidage ajast kinni, me peame lõpetama pool seitse, variraportöörid äh, kohtuvad äh, vahetult pärast seda koosolekut. proua Intvelt, palun. suur tänu, praktiline ettepanek, et äh, variraportööride koosolek toimuks siin, mitte minna teise ähm, äh, hoonesse ja kohtuda kaheks minutiks. jah, kõigepealt tahaksin ma reageerida sellele, mida lugupeetud kolleeg just ütles äh, kus me tahame üles kutsuda austusele Ühendkuningriigi, jah, ma tõesti austan ja armastan britte ja mul on väga kahju sellest, et nad lahkuvad, aga mul on tõeline usaldamatus praeguse valitsuse suhtes ja nemad ei, neil ei ole väga suurt austust Euroopa Liidu suhtes. ma ei mõista asjade käiku siin nõukogu ruttab asjadest ette, minu arvates peaks kõigepealt äh, Ühendkuningriik aktsepteerima meie tingimusi ja seejärel saavad nad juurdepääsu. mis on meie mängurõõm, kui me, rõõm, kui me ütleme, et te lubate, et aasta lõpuks äh, täidate ja siis anname juurdepääsu, miks nii? me räägime väga lühikesest äh, ajaperioodist ja kui komisjon ja nõukogu on valmis juurdepääsu andma praegu, kui Ühendkuningriik ei täida tingimusi, siis kuidas veenate äh, mind teid usaldama seda juurdepääsu ära võtma aasta lõpus, kui Ühendkuningriik selleks ajaks äh, meie tingimusi ei täida, millest lähtuvalt? pärast aastaid siin on mul vähe, kui mitte üldse äh, usaldust komisjoni ja nõukogu suhtes, sest ma ei tea mitte ühtegi äh, juhtumit, kus nõukogu ja komisjon oleks sellisest leppest äh, keeldunud. me ei tea ka, mis on Ühendkuningriigi motivatsioon aktsepteerida neid tingimusi, mis puudutab täielikku vastastikust ja andmestandardeid, kui äh, ollakse valmis neile lihtsalt juurdepääsu andma ja kui tegemist on selle uue särava mänguasjaga, mis kõigil peab olema, siis ma ei mõista, miks neil ei ole endal motivatsiooni aktsepteerida täielikku vastastikust andmekaitsestandardite osas ma ei mõista, mis suunas te siin liigute. Te olete väga veendunud, et Ühendkuningriik on usaldusväärne, mina ei tea. viimastel nädalatel oleme näinud, et nad on kõike muud kui seda. ja komisjoniga sama, juba kaks tuhat viisteist aastal kuritarvitas Ühendkuningriik väga jämedalt oma priviligeeritud juurdepääsu Schengeni infosüsteemile. ja nüüd ma pean usaldama sedasama riiki pimesi, ma ei usu. me teame, et nad ei ole suutnud meiega jagada ka andmeid seitsmekümne viie tuhande süüdi mõistetud kurjategijate osas ja kui nad sellest teada said, siis äh, oli neil häbi selle üle ja nad üritasid seda varjata ja nüüd paluta, et me neid usaldaks. ei, kõigepealt peavad nad täitma meie tingimuse ja siis usaldame me neid. proua Delbo Korfild, kas te olete kohal? palun Teie ja Sofi Infeld äh, on enamuse juba ära öelnud, aga tundub, et me vaidleme siin äh, justkui Brexitit ei oleks ja tundub, et me ei võta arvesse Boris Johnsoni avaldusi. tundub, et me ei toeta seda, mida, millest me pidime lähtuma, ehk siis, et me kaitseme kodanike õigusi kogu selle perioodi jooksul ja hiljem oma suhetes Ühendkuningriigiga. eelmisel nädalal mõned meist Strasbourgis kohtusid Euliisat, kes nende andmetega tegeleb ja kui ma neilt küsisin, kas neil on võimalus ennast kaitsta Ühendkuningriigi poolse ärakasutamise eest, nad ütlesid ei kõik lähtub usaldusest ning ja me näeme, et usaldus on küsimuse all, nad keeldusid ja lisaks sellele on pidevalt öelnud, et nad isegi ei kavatse meie standardeid kasutada andmekaitse osas ning nad ei kavatse täita Euroopa Liidu sta-, poolt soovitavaid standardeid. ja miks nad seda, nad ei hakka isegi ootama äh, siin Nad on selle juba välja öelnud. ma toetan raportööri täielikult ja see, mida Sofi ütles, siis ta arvab, et, et, et väljend asjadest etteruttamise kohta inglise keeles ei olnud just kõige korrektsem. viisteist minutit on siin räägitud julgeolekust. julgeolek ei puuduta mitte ainult kaitset kurjategijate eest, julgeolek puudutab ka tavakodaniku julgeolekut oma äh, andmekaitse osas ja privaatsuse osas, see on väga oluline ja mul on veidi kõrine sellest, et me vaatame teiste poole. meie roll kodanike esindajatena siin puudutab nii Ühendkuningriigi kodanikke kui ka teisi eurooplasi ja eesmärgiks on tagada neile vajalik kaitse ülejäänud eluks ja andmekaitsest on saanud väga tõsine teema just selles osas, aitäh. härra Pusseter, palun. suur tänu. mul on küsimus härra Prokatsiinile. poolt kahjuks ei saanud ta siia tulla ECR-i fraktsiooni nimel äh, meie toetame nõukogu seisukohtu ja selline meile lähenemine. samas ka mõned märkused. nii palju, kui ma tean, siis äh, GDPR ja ka muud äh, äh, seadused on osa Ühendkuningriigi õigusest ülemineku ajal, kõik standardid, mis on seotud andmekasutusega, millele neil on juurdepääs, peab olema kooskõlas Euroopa Liidu standarditega, see ei peaks muret tekitama. liikmesriigid ja Ühendriikide juurdepääs andmetele on oluline meie kodanike turvalisuse tagamiseks. see oli määruse ja otsuse põhjendus nõukogu on selgitanud ja meid teavitanud, et on tõsine oht, et Ühendkuningriik ei täida äh, seda usalu-, ei vasta sellele usaldusele, millel süsteem põhineb, aga on klausel, mis võimaldab äh, läbivaatamist selle koostöö peatamiseks, juhul kui Ühendkuningriik oma osa ei täida äh, ja ei edasta meile meie poolt soovitud andmeid. me räägime nii palju sellest, äh, mis puudutab äh, äh, reeglite täitmist ja seaduste järgimist ja väga kahju on sellest, kui me ise oma reegleid ei täidaks. me loodame, et Ühendkuningriik võtab üle kõik selle justkui see oleks mingisugune osa läbirääkimistest parlamendiga, aga parlament ei ole läbirääkija. ja isegi tulevaste kuude huvis ei peaks me küsimuse alla seadma Euroopa kodanike julgeolekut ja nende brittide julgeolekut, kes on demokraatlikult otsustanud liidust lahkuda, aitäh! aitäh ja teen lühidalt, ma, ütleb proua Tali. ma toetan seda lähenemist ja mina ei usu, et äh, küsimused on piisavad vastused saanud. kõigepealt äh, me peame seda käsitlema selles kontekstis, kus on regulaarselt ja jultumatult äh, kodanike õigusi siis siis rikutud ja seda tehtud just Ühendkuningriigi valitsuse poolt ja sellest lähtuvalt millised julgeolekumeetmed on Ühendkuningriigis olemas seoses juurdepääsuga andmete vahetuse kohta, mida on selles osas ära tehtud? nõukogu esindaja ütles, et on toimunud hindamine, aga kas ei vasta tõele, et, et ähm, katsetati seda ainult Saksamaaga, samas kus DNA puhul hinnati seda seoses kolmega, võrreldes siis sõrmejälgedega ning äh, kas siis äh, on kasutajaliides aasta lõpuks ka valmis ning äh, arvestades seda, mida esimees ütles, et andmed, mis näitavad, mitmed riigid ei suuda endiselt DNA ega sõrmejälgede andmeid omavahel vahetada, kuidas saate täna kinnitada, et kõik liikmesriigid suudavad äh, Äh, selleks äh, tähtajaks andmeid vahetada ja mis, äh, milles on, miks nii kiire on ja mis on see õiguslik põhjendus, et seda pikendada pärast seda aastat. mina sain aru, et Prüm peaks olema andmete vahetuse baas liikmesriikide vahel ja Ühendkuningriik enam seda ei ole, seega on vaja mingit täiesti uut süsteemi läbi rääkida, juhul kui andmeid soovitakse pärast seda aasta lõppu vahetada, mille, miks siis nii kiire on ja see teeb tõsist äh, muret ja minu arvates ei ole see hea juhtimine ja lõpetuseks, mis on need äh, kulud ja jõupingutused Ühendkuningriigi poolt, et äh, võimaldada äh, jõupingutusi kasutajaliidese lahendamise osas ja igal juhul toetan ka teie enda küsimust selles osas. me oleme nüüd ajast üle läinud ja annan teile teada, et äh, variraportööride koosolek toimub siinsamas ruumis, mis teeb olukorra lihtsamaks. kaks liiget soovivad veel endiselt sõna ja nende püsivus siia nii pikaks ajaks jääma, peaks saama äh, ka teatud tasu, et nad saaksid oma arvamust äh, väljendada ja äh, proua Veigi, palun, härra Veigi kõike peab käsitlema lähtuvalt äh, sellest, mis on kõige olulisem ja kõige olulisem siinkohal on tõesti meie kodanike julgeolek võitluses kurjategijate või rahvusvaheliste terrorivõrgustikega. tõesti ei ole vahet, kas meile meeldib Boris Johnson, tema märkused või tema valitsus, see on liiga lühinägelik ja vale suhtumine. Euroopa ja huvides on seda andmevahetust jätkata meie saame neilt rohkem andmeid kui nemad meilt meil on ülemineku ajal aega arutada, kokkuleppele jõuda ja see peaks tõesti jätkuma nii kaua meie ühise hüve nimel ja meie julgeoleku nimel, see on kõige tähtsam. küsimus ei ole selles, kes, kellele meeldib või, või mitte. Need ei ole siin arutelus asjakohased, aitäh. proua Sippel, palun suur tänu, esimees, kõigepealt äh, kõigi nende aastate jooksul, kus Ühendkuningriik oli Euroopa Liidu liige, oli neil väga hea meel kõik andmed vastu võtta, aga samas äh, ei tahtnud nad isegi ise midagi vastu anda, ehk siis ei ole olnud tasakaalustatud. samuti, olles Euroopa Liidu liige, on nad pidevalt äh, üles näidanud, et Ühendkuningriik ei täitnud kunagi kõiki Euroopa Liidu reegleid ja standardeid Ühendkuningriigi valitsus on öelnud, et nad isegi ei taha täita Euroopa Liidu standardeid. millest me siin räägime ja kuhu nad ei soovi Euroopa Liidu standardeid täita, näiteks äh, andmete ohutuse osas siis, äh, mis puudutab nende edastamist, kas me tõesti räägime siin meie kodanike kaitsest, juhul kui me võimaldame Ühendkuningriigil juurdepääsu kogu, kõigile meile andmetele, ilma igasuguse kontrollita, mida nad teevad ja kellele nad äh, neid edastavad. ma olen täiesti veendunud, et me peame seda analüüsima ja ma olen veidi šokeeritud, vähemalt minu mulje on see, et siin parlamendis tehakse kõik selleks, et leida mingisuguseid ettekäändeid, et võimalda Ühendkuningriigile anda juurdepääsu kõigile meie andmetele isegi pärast kaks tuhat kakskümmend äh, detsembrit, ükskõik milliste standarditele, see ei ole vastuvõetav, aitäh!